kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Of... annan teile aega paar minutit, senikaua kui teen sissejuhatuse, tutvustan meie volinikukandidaati annan ajakirjanikele siis paar minutit võimaluse pilte teha, aga siis palun neil siit saalist lahkuda palun neil minna kuhugi mujale. tere õhtust kõigile. kõigepealt tahaksin tervitada volinikukandidaati Margaret Vestageri meie majandus- ja rahandusasjade komisjonis. tegemist on juba kolmanda kuulamisega, mida meie komisjon läbi viib meist on saanud omamoodi kuulamiste masin, aga tegemist on väga olulise kuulamisega Äh, väga olulise osaga sellest, et panna kokku volinike kolleegium ja me hindame siis kandidaate, nende pädevuse, Euroopale pühendumuse ja ise sõltumatuse alusel, samuti hindame nende teadmisi nende pädevusalasse kuuluvatest asjadest, hindame nende suhtlusotkust ja poliitilisi prioriteete projektidest ja samuti sellest, kuivõrd nad panustavad komisjoni tegevuskavva. Te teate juba meie reegleid. volinikukandidaat saab sissejuhatavaks sõnavõtuks sõna siis kuskil viieteistkümneks minutiks maksimaalselt seejärel on võimalik esitada nelikümmend viis küsimust, millele järgnevad ka vastused, üks minut küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks ning esimesena esitavad küsimusi siis fraktsioonide esindajad ja samuti sõlt-, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute esindajad. nagu tavaliselt paluksin kõigil kõnelejatel kinni pidada etteantud kõneajast. üks minut küsimuse kohta ja kaks minutit siis vastuseks. tõlge on olemas kahekümne kolmes keeles ning ma paluksin kõnelejaid, et nad ei kõneleks liiga kiiresti selleks, et tagada tõlke kvaliteet ning samuti tahaksin teile teatada, et seda arutelu kantakse üle parlamendi veebilehel. enne kui annan sõna volinikukandidaadile, tahaksin meelde tuletada, et meie komisjoni jaoks on konkurentsikultuuri edendamine Euroopas ja kogu maailmas väga oluline eesmärk ning äh, sõlt- äh, ja kuigi komisjonil on selles valdkonnas ainupädevus, äh, soovime tihedamat koostööd Euroopa Komisjoniga, nii et me saaksime kontrollida konkurentsipoliitikat kooskõlas teiste turuintegratsiooni ja majandusmäärustega ning tahaksime arendada ka siis muid koosotsustamise valdkondi, mis tuginevad heale koostööle, mis meil näiteks on äh, kahjutasude valdkonnas. meie jaoks on väga olulised valdkonnad finantsteenused ja uued teenused. me leiame, et need saavad anda olulise kasvu majanduskasvu ja tööhõivesse Euroopas ja aitavad muuta Euroopa Liitu ka konkurentsivõimelisemaks maailmareedil. uus komisjon peab tegelema ka äh, Äh, riigiabiga, pangandussektoriga ning uute õigusaktidega, mis viimastel kuudel on vastu võetud, äh, sealhulgas siis ka ühtne kriiside lahendamise mehhanism ja nüüd annaksin sõna siis volinikukandidaadile äh, proua Vestagerile oma sissejuhatavaks sõnavõtuks. Margaret, teil on sõna. lugupeetud esimees Gualtieri lugupeetud äh, saadikud, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kuulajad. on ilmselt asjakohane rääkida minu poliitilisest motiveeritusest. ma loodan, et ma saan anda panuse sellesse, et maailm oleks tasakaalustatum, kus äh, inimestel oleks võimalus oma unistusi ellu viia, hoolitseda enda ja oma perekonna eest ja õppida võimalikult palju. et tegemist oleks ühiskonnaga, kus inimesed, loodus ja kliima on tasakaalus et tegemist oleks ühiskonnaga, kus oleks tegemist jätkusuutliku majandusega selleks, et mis, mille all ei kannataks tulevased põlvkonnad, et tegemist oleks vaba ühiskonnaga, kus me saame olla erinevad ja vabad nii et kui te mind amet, ametisse kinnitate konkurentsivolinikuna, tahan ma võidelda selle eest, mille eest ma olen kogu oma poliitilise elu jooksul võidelnud. tahaksin võidelda, võidelda selle eest, et äh, ei tallataks jalge alla ei väikseid ega suuri, et kedagi ei jäetaks kõrvale ega et kedagi ei kasutataks ära nende poolt, kes tihti armastavad oma võimu ära kuritarvitada. nii et me näeksime sellist vaba igapäevaelu, kus meie ideed saavad õitsele puhkeda ja kus meil oleks rohkem valikuvabadust, mis tagaks meile töökohad ja see omakorda tagaks äh, vabaduse. Äh, ma käisin Euroopa Parlamendis esmakordselt kuskil kakskümmend viis aastat tagasi, kui oli, kui ma olin praktikant. ja ma ei osanud kunagi arvata, et äh, seisan siin täna teie ees ja minu jaoks on see loomulikult suur Äh, au ja ma tunnen ennast ka väga alandlikuna siin selles kojas. kui ma olin kahekümne ühe aastane, liitusin ma oma erakonna Euroopa asjade komisjoniga. meie oleme korraldanud kampaaniat loosungi all Meie usume Euroopasse ja ma tõepoolest usun Euroopasse kui nüüd kiiresti edasi liikuda, siis kolm aastat tagasi, peaaegu sellel samal päeval kolm aastat tagasi nimetati mind majandusasjade ja siseküsimuste ministriks ja osalesin esimesel ECOFIN-i kohtumisel. tegemist oli äh, väga ebakindla ajaga. ning nõukogus nägin ma ja kogesin, kuidas see usaldus Euroopasse muutus konkreetseteks lahendusteks Euroopa Liidu jaoks me suudame tormidele vastu panna vaid siis, kui me hoiame kokku. kui me peame äh, kinni antud lubadustest ja kui me töötame ühiste huvide nimel. selline meeleolu valitses tollal läbirääkimiste laua ümber ning tänu tarkadele otsustele, mida komisjon, nõukogu ja parlament langetasid, suutsime me kriisi ohjata ma alustasin oma sõnavõttu nende mälestustega, sellepärast et ma üritan samas vaimus läheneda sellele ametikohale, millele ma täna siin kandideerin. ma usun, et ühiste huvide kaitse on kompe-, äh, konkurentsipoliitika iseloomulikuks tunnuseks. ma ei ole harjunud tegema suuri sõnu. aga mulle tundub, et need sõnad on kohased kui vaadata, kuivõrd olulised täitvesaatvad volitused on komisjonil konkurentsipoliitika valdkonnas. neutraalsus, sõltumatus, karmus tuleb tagada õigusriigi põhimõtete jälgimine. neutraalsus, sõltumatus ja karmus. faktide osas, majandusteaduse osas, õigusteaduse osas, see on minu tegevuse aluseks ma olen valmis kuulama kõiki, suurtest hargmaistest ettevõtetest väikeettevõtete esindajateni, riikidest kodanikeni. aga minu personalianalüüsid ja minu enda otsustusvõime on midagi, mida mitte keegi ei saa mõjutada. Euroopa konkurentsireeglite jõustamise autoriteetsus tugineb suurel määral meie sõltumatusele, erapooletusele ja ka konfidentsiaalsuspõhimõtete austamisele, eh, seda kõike siis eh, üksikjuhtumitega tegelemisel. kui mind volinikuks kinnitatakse, siis ma kaitsen neid põhimõtteid väsimatult uurimusi viiakse läbi ning äh, otsused esitatakse volinike kolleegiumile sõltumata sellest, mis riigiettevõttega on tegemist, kui kuulsad või kui suured nad on. ja kui on tegu riigiabi juhtumitega, siis sõltumata sellest, millist riiki see juhtum puudutab. minu jaoks on need äh, konkurentsiõiguse väärtused ja paljude asjade hulgas, mida ma Euroopa Parlamendis imetlen, on teie pühendumus nendele samadele väärtustele. kui mind ametisse kinnitatakse, siis äh, tahan teha teiega koostööd, hoolitsemaks selle nimel, selle eest, et sõltumatus, neutraalsus ja karmus on alati need äh, väärtused, millest me lähtume konkurentsiõiguse jõustamisel. kriisi suudeti ohjata, jah. aga viimase paari aasta jooksul on Euroopa kogenud majanduslangust, kasvavat vaesust ning väga ebakindlaid tulevikuväljavaateid. meie ees seisev väljakutse on ilmselge. me peame aitama Euroopal uuesti jalule tõusta. me peame edendama majanduskasvu, looma töökohti, uuendama, tooma tagasi dünaamika ja sotsiaalse ühtekuuluvuse konkurents mängib väga olulist rolli toetavaks komisjoni presidendi äh, Eh, üleskutset luua töökohti, edendada majanduskasvu eh, ja tulla toime nende suurte väljakutsetega, mis seisavad tööstuse ees, olgu tegemist suurte või väikeste ettevõtetega. minu eesmärk ongi keskenduda nendele takistusedele, mis on majanduskasvu, innovatsiooni ja töökohtade loomise teel ettevõtted on edukad, kui nad äh, konkureerivad, tuginedes oma tugevatele külgedele. aga sellistel olulistel turgudel nagu energeetika ja digitaalsektor tuleb pöörata erilist, on vaja erilist valvsust, tagamaks, et äh, sellel turul domineerivad tegutsejad reeglitest kinni peavad. see on seda olu-, väga oluline on see ka selleks, et äh, innovatsioon VKE-des saaks õitseda. riigiabi vallas tuginen riigiabi moderniseerimise tegevuskavale. tegemist on moderniseerimisega, mis võimaldab liikmesriikidel äh, võtta endale rohkem ja rohkem vastutust riigiabi eest ja mis on isegi veelgi olulisem, see suurendab läbipaistvust ja, ja seetõttu võimaldab avalikkusel näha, kuidas me kasutame väga nappe avaliku sektori vahendeid kodanikel on palju selgem pilt sellest, kuidas neid nappe vahendeid kasutatakse. see võiks olla suuremaks osaks meie debatist, mida me avalikkusega peame. mõnikord eh, riigiabi eh, ühinemiste ja eh, monopolide vastaste reeglite jõustamine toob kaasa ka teatud kaotused lühemas perspektiivis. aus konkurents ja muutused meie turgudel annavad majanduskasvu näol dividende, tõepoolest. aga nendega võivad lühemas perspektiivis kaasneda ka, kaasneda ka sotsiaalsed kulud. ma teen koostööd liikmesriikide ja regioonidega hoolitsemaks selle eest, et nende sekkumine ei hakkaks takistama strukturaalseid reforme ning samas teen koostööd ka liikmesriikide ja regioonidega hoolitsemaks selle eest, et need meetmed, mis kaasnevad üleminekuga, arvestavad ka äh, sotsiaalsete aspektidega. meie Euroopa konkurentsipoliitika tugineb äh, välja kujunenud äh, kindlatele põhimõtetele. Need on kirjas aluslepingutes ähm, ja on ajaproovile vastu pidanud. ühtse turu avatuna hoidmine ning võrdsete võimaluste tagamine on meie konkurentsipoliitika vahetud eesmärgid. aga mida me niimoodi toimides tagada saame, ei ole ainult konkurents iseenesest. me saame tagada tõeliselt olulisi eesmärke, töökohtade loomist ja seda, et Euroopa majandus õitseb üsna palju on juhtunud sellest ajast, kui konkurentsireeglid aluslepingutes esmalt eh, formuleeriti ja see on veel pehmelt öeldud. meie majandus on nüüd digitaalne. see ja mitmed teised arengud on meile esitanud väljakutse ja jätkuvalt esitavad meile väljakutseid. me peame pidevalt jälgima turgudel toimuvaid arenguid, me peame oma vahendid löögivalmis hoidma ning me peame ka ette aimama meie majanduses toimuvaid muutusi. selle kõige taustal on konkurentsipoliitikal väga oluline roll mängida. see aitab meie majanduskasvu taaskäivitada. minu äh, jaoks ei puuduta asi ainult ettevõtteid ja tarbijaid, see puudutab kodanikke, see puudutab inimesi, see puudutab meid. Euroopa ettevõtted, väik-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, samuti suured hargmaised ettevõtted konkureerivad globaliseerunud maailmas ning distsipliin, mille kehtestavad Euroopa Liidu konkurentsireeglid, saab aidata meie ettevõtetel käituda innovaatiliselt ja tugevamaks muutuda. mõned väidavad, et on vastuolu konkurentsipoliitika ja tööstuspoliitika vahel. mina ei ole sellega nõus me vajame konkurentsipoliitikat äh, täpselt samamoodi, nagu me vajame teadusuuringuid ja arendustegevust, innovatsiooni, investeeringuid ja kapitali ja samuti väga hästi haritud tööjõudu ei ole äh, usaldusväärne tööstuspoliitika lihtsalt kaitsta ettevõtteid konkurentsi eest, seda tarbijate kulult. ja seetõttu ma ei näe, konkurentsivoliniku portfellit kui eraldiseisvat portfellit, otse vastupidi. parem reguleerimine loob ja toetab ühe, ühisturgu ning soodustab konkurentsivõimeliste ettevõtete arengut Eh, reguleerimine kujundab turu reaalsust, me näeme seda telekommunikatsioonisektoris, kus turud on endiselt riiklikud, kuigi liberaliseerimine toimus aastaid tagasi. mõned väidavad, et me ei saa endale lubada tõhusat konkurentsireeglite jõustamist kodus, sest et välismaiseid turge sama tõhusalt ei kontrollita. jällegi, ma ei ole sellega nõus parim viis, kuidas valmistuda välismaiseks konkurentsiks, on olla konkurentsivõimeline kodus loomulikult tähendab see seda, et ma teen tihedat koostööd paljude teiste volinikega. aga eh, see on vaid üks eh, põhjus, miks konkurentsivoliniku portfell ei ole üksik portfell. Eh, ma loodan teha koostööd ka teiega, lugupeetud parlamendisaadikud, siin EKONi komisjonis ja ka saadikutega teistest komisjonidest ja samuti loodan teiega teha mitteametlikku koostööd Eh, sellepärast et teie tunnete oma valijaid paremini kui keegi teie, teie kuulete nende muredest ja nende lootustest. lugupeetud saadikud, me peame näitama, et me suudame leida lahendusi seal, kus lahendused Euroopa tasandil on vajalikud ning seda tehes Äh, kui tsiteerida äh, president Junckerit, peame me olema ambitsioonikamad suurtes asjades ja väiksemad ja tagasihoidlikumad väiksed, väikestes asjades hiljutine riigiabi moderniseerimise tegevuskava äh, paneb meid õigele teele, teele ja see aitab meil keskenduda just selle, nendele valdkondadele, kus meie sekkumine on vajalik ja samas usume, et liikmesriigid teevad seda, mis neil kõige paremini välja tuleb. monopolide vastases võitluses peame tugi-, keskenduma ettevõtetele olulistes sektorites, mina toetan tugevat konkurentsi ja mina ei hakka piirama suuri ettevõtteid konkureerimas, tuginedes nende tugevatele külgedele, aga ma ei kõhkle esitamaks väljakutset eh, siis, kui suured ettevõtted hakkavad eh, ebaõiglaselt väikesi turult lihtsalt välja suruma. ma loodan, et ma leian eh, teis toetuse nendele samadele väärtustele, sellepärast et konkurentsipoliitika ei ole ainult bürokraatia või ainult tehnilised asjad, see puudutab väärtusi ning need väärtused ma olen leidnud Euroopa Parlamendis ja ma loodan, et kui mind ametisse nimetatakse, siis ma leian endiselt teie toetust, me saame tegutseda ühiselt ja loomulikult võtan ma kohustuse pidada teiega sagedast dialoogi vastastikuse austuse vaimus, pidada dialoogi parlamendi ja teie komisjoniga, mitte ainult siis, kui minult nõutakse, vaid alati, kui see on võimalik. Äh, see on Euroopa Parlamendi jaoks äh, oluline, teie esindate Euroopa valijaid ja ma loodan, et tänane kuulamine et paneb aluse väga heale ja viljakale koostööle, aitäh! Thank you! suur tänu, volinikukandidaat teile ja nüüd siis esimene küsimuste voor kõigepealt saab sõna Burkhard Palts Rahvaparteist. aitäh, härra esimees, mm, proua Vestager. minu küsimused puudutavad konkurentsi rahvusvahelistumist. erinevad majandusprognoosid ütlevad, et juba järgmisel aastal üheksakümmend protsenti globaalsest majanduskasvust tekib väljaspool Euroopat. paljud Euroopa ettevõtted et kes on olnud turgudel tugevad tegijad, jäävad globaalses konkurentsis maha ja kaotavad oma e-, liidripositsiooni. see puudutab eelkõige strateegiliselt olulisi äh, tööstusvaldkondi, nagu näiteks äh, IKT tehnoloogia, ähm, kosmosetehnoloogia, logistikataristu ja nii edasi. Äh, minu küsimus on, et kas rah-, kas konkurentsi rahvusvahelistumine teie arvates on asi, mida piisavalt arvestatakse Euroopa konkurentsipoliitikas ning teine lühike küsimus, parlamendi jaoks on väga oluline see, et Euroopa kaubandus- ja konkurentsipoliitikas Euroopa ettevõtted äh, saaksid äh, hakkama rahvusvahelise konkurentsiga ja oleksid edukad. ma äh, räägiksin kahest tööstusharust, kus tahetakse just nimelt seda saavutada, et olla edukad rahvusvahelistel turgudel. Ehm, kuidas suhtute teie Euroopa huvide kaitsmisesse? Uh, just nimelt uh, need kaalutlused ongi väga-väga paljude inimeste kaalutlused samuti olgu nad siis ettevõtjad, väikeettevõtjad või suurettevõtjad, kes peavad maailma tasandil konkureerima. oluline on see, et Euroopas peavad kõikidele ettevõtjatele olema reeglid samad, ükskõik kes on ettevõtte omanik, kes juhib ettevõtet, mis iganes, kui tegemist on Euroopas tegutseva ettevõttega, peavad reeglid olema kõigile samad ja seda tuleb öelda välja ka kohe siis, kui me peame näiteks läbirääkimisi kaubanduslepingute osas või äh, WTO-s, me ütleme ko selle kohe välja. Äh, ei ähm, varja midagi, vaid ütleme kohe algusest peale selle niimoodi välja oluline on äh, ka see, et äh, rahvusvahelisel tasandil konkurentsipoliitika osas äh, tehtaks kiiremaid edusamme. Euroopa ettevõtmine on justkui viie tärni hotell sellega võrreldes, mis toimub praegu maailma tasandil. me ei peaks loobuma nendest tärnidest, vaid tegema koostööd teistega, et konkurentsireeglid, mis kehtivad täna meil, kehtiksid ka ülemaailmsel tasandil. aga seda arutelu tuleb kindlasti jätkata, sest nüansse on palju mõnedes sektorites on nüansid väga tähtsad, siia tulevad, siin tulevad mängu veel patendid, see, kuidas asju juhitakse, minu töö kaasvolinikega ja nii edasi. suur tänu! järgmisena saab sõna Elisa Ferreira Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, härra esimees, austatud volinikukandidaat, mina esitaksin teile küsimuse pankade ja finantssektori kohta laiemalt vastavalt ähm, äh, BRRD direktiivile eritoetus äh, võib olla võimalik äh, pangale riigi poolt ilma selleta, et panga tegevus lõpetatakse. kui sellist kapitalisüsti on vaja pärast, kui on läbi viidud varade kvaliteedi analüüs ja taluvustestid praegu on Euroopa Keskpank läbi viimas omapoolset äh, süvitsi minevat ülevaadet, mis näeb ette siis, mis puudutab nende uut järelevalve ülesannet ja selline kapitali sekkumine on võimalik siis pärast nendepoolset analüüsi. kuidas teie kavatsete tagada omalt poolt selle, et äh, selline kapitalisüst ei sea ohtu konkurentsi ja et see vastab äh, riigiabi reeglitele ja et seda ei kasutata lihtsalt selleks, et tegelikult äh, põhja läinud panku hoida vee peal. voliniku kandidaat üks äh, teemasid, mis äh, enamus äh, inimestele on mureks, on see, et kuidas läheneda finantssektorile, arvestades seda, et kui suurt valu nemad on tekitanud viimaste aastate jooksul, nemad ju käivitasid selle kriisi ja sellepärast ongi meil need spetsiaalsed reeglid nüüd sisse toodud väga raskeks, raskes majanduslikus olukorras äh, vee peale jäämiseks. pankade kriisilahenduse korra direktiivi äh, kõik sätted ei ole veel rakendatud, selle peamine eesmärk on see, et maksumaksja raha ei kasutataks pankade väljaaitamiseks. me, äh, me liigume äh, väljapäästmisest teistsuguste süsteemide juurde. see peaks olema öö, sillaks siis selle väljapäästmise ja kohustuste ja nõudeõiguse teisendamise vahel, mis on, on meie eesmärk nüüd finantsteenuste äh, eest vastutava volinikuna, volinikuga peame tegema väga tihedat koostööd. kuid kõigepealt on väga oluline minu meelest see, et me tuleksime välja sellest eriolukorrast, kus maksumaksjatel paluti ikka ja jälle pangad välja aidata, kes olid võtnud tohutuid riske väga kriitilisel ajahetkel nii et ma loodan, et see, kuidas riigiabi küsimused siin sektoris lahendatakse, lähtuvad just nimelt ähm, äh, sellest, äh, mis on äh, pankade kriisilahenduse korra direktiivi eesmärk olnud ja et maksumaksja raha enam ei kasutata. ECR fraktsiooni nimel saab sõna Kay Swinburne suur tänu, tere tulemast, volinikukandidaat. selle nädala alguses äh, teavitas äh, Ühendkuningriigi minu peaminister äh, ja tema ministrid nii-öelda topeltiirlase strateegiast, nagu seda Inglismaal nimetatakse. Äh, kuid ka Ühendkuningriik on esitanud kaebuse Iirimaa vastu, kes on lubanud suurtel hargmaistel ettevõtetel nagu Apple registreerida ennast Iirimaal ja anda neile maksu äh, Äh, vabastust äh, ja erandeid selleks, et töökohad jääksid Iirimaale. konkurentsivolinik Almunia ütles, et äh, kaks tuhat neli kuni kaks tuhat seitse rakendatud poliitika Iirimaal võrdustub riigi abiga ja on seega illegaalne kas te kavatsete midagi selles osas ette võtta sellise praktika vastu, mida need ettevõtted on kasutanud ja mida Euroopa Komisjon kavatseb teha selleks, et selliste hargmaiste ettevõtete väga äh, ettekujutusrikast äh,, rikkaid taktikaid, äh, loovaid taktikaid vältida? iirlane e, ei ole tegelikult sama hea kui Iiri kohvi, nii palju ma olen aru saanud, vähemalt nende paari nädala jooksul tõesti, sellist slängi on palju ja ma olen üritanud äh, vältida nende lühendite õppimist, äh, sellepärast et äh, ja ka-, vabandust, nende kasutamist, sest mul läheb kõik segaseks. teema on aga tõsine. sellepärast, et enamus ettevõtteid Euroopas maksavad ettevõtte tulumaksu. ja samas vaatavad siis kõrvalt pealt, kuidas suured ettevõtted sõlmivad mingisuguseid eristaatuse äh, all erikorraldusi ja maksavad seega märksa vähem maksu. ma kavatsen jätkata seda tööd, mida on teinud äh, volinik Almunia, selleks, et heita valgust äh, taolistele skeemidele, kui see on võimalik. ma mõistan muidugi seda, et maksuküsimustes on meil vaja ühehäälsust see ei ole mingisugune viis meil nüüd tuua siin tagaukse kaudu sisse maksupoliitikat, aga kui tegemist on riigi abiga otseselt või kaudselt, siis on äh, see ka konkurentsivoliniku asi. ja seega on minu meelest väga oluline uuringutega, uurimustega jätkata, et mis tegelikult toimub, äh, millisest äh, sissetulekust me räägime ja kuidas sellele asjale piir panna. suur tänu, Silvi Kular ALDE fraktsiooni nimel, suur tänu üks märkus. minu meelest on kurb see, et äh, siin on nii vähe inimesi, ma ei ütle seda sellepärast, et äh, te olete lob-, liberaal, vaid sellepärast, et tegemist on Euroopa Komisjoni ilmselt kõige olulisema poliitikaga ning kui ma näen, kui mm, palju siin on Prantsuse poliitikat, kes äh, pidevalt süüdistavad kõiges konkurentsipoliitikat, siis see on minu meelest skandaalne. ning nüüd küsimus. Te rõhutasite oma sissejuhatuses, et konkurents on äh, õigluse oluline element, see võimaldab meid nõrgemaid kaitsta, see või-, võimaldab võidelda äh, nende vastu, kellel on rohkem võimalusi ning äh, ma tahaks tea-, et me oleks teadlikud ühest asjast ja see on seotud Burkhard Paltsi küsimusega, see rahvusvaheline mõõde, see, et Euroopa firmad tegutsevad laiemas kontekstis, see tähendab seda, et meie, meil on tunne, et me ise takistame ennast ja me ei võimalda oma ettevõtetel samale samasuguseid tingimusi, kui on teistel. mida te kavatsete teha rahvusvahelises plaanis selleks, et äh, konkurentsipoliitikal oleks positiivne mõju, aga et sellel ei oleks mingeid äh, negatiivseid mõjusid? I completely understand that ma mõistan täiesti, et selline mulje võib jääda sest et mulje tekib ju sellest, äh, mida näha on, äh, mida räägib meedia, äh, see, kuidas käitutakse ülemaailmsel turul ja nii edasi, nii et ma täiesti mõistan, et see tekitab palju küsimusi kodanikes. ja sellepärast ongi minu meelest niivõrd oluline öelda, et keskpikas ja pikas perspektiivis tugev konkurentsipoliitika äh, Äh, toob kaasa majanduskasvu ja loob töökohti, aga sellel on ka võib-olla teinekord lühiajalised äh, kaotused tööturul. sellest perioodist tuleb üle saada, võib-olla peaks mõtlema koolituskavadele, et inimestel oleks võimalik liikuda ühest sektorist teise ja tuleks tagada see, et äh, see, kuidas asju aetakse, tehakse üheskoos ja avatult ja et kõigil on võimalus ära kuulatud saada väga paljud näiteks ametiühingutes tunnevad täna, et äh, asju otsustatakse äh, neid arvestamata, aga ma ei arva, et me peaksime ennast kaitsma konkurentsi eest. Äh, et me ei peaks lubama konkurentsi. ja teie arvamus teie küsimuse põhjal on ilmselt sama. kõige olulisem minu meelest on leida tasakaalustatud lähenemine, tuleb tagada see, et me näeme kogu pilti ja ei keskendu mitte ainult äh, üksikutele osadele sellest. Äh, lisaküsimuseks palun sõna paari sekundi jooksul. mida te ütleksite siis, kui mõni välismaine ettevõte ostab üles Euroopa ettevõtte riigi abiga sellest võõr, kolmandast riigist äh, ja Euroopa ettevõte seda ei saaks teha riigiabi toetusega? jah, kahjuks äh, väga öö, äh, paljud Euroopa pangad on saanud väga palju riigiabi ka, aga samas minu meelest on oluline öö, äh, asjadest rääkida otsekoheselt. kui me räägime nendest asjadest WTO-s või kaubandusläbirääkimistel, et öö, kui, kui me oleme teiste kolmandate riikide konkurentsiametitega ühenduses me peame nendest rääkima, sellepärast et muidu tekib selline olukord, et äh, hakatakse varjatult äh, ja kaudselt järjest rohkem ja rohkem tarbijate arvelt riigiabi andma. kuue fraktsioon, Riina Kaari. jah, aitäh sissejuhatavate sõnade eest. ma istun siin, ütleb proua Kaari ja tere tulemast tagasi parlamenti ma tahaksin vaba konkurentsi küsimusele läheneda veidi teisest perspektiivist. näiteks kui äh, mõni omavalitsusüksus äh, peab tegema suure investeeringu, näiteks ehitama metroo või mõne suurema hoone rahastamise eest hea seisma, siis äh, peavad selleks olema selged kokkulepped, aga Euroopa Kohus on vastavaid õigusi piiranud ja põhjus, miks ma seda praegu mainin, on just see, et ma arvan, et tegemist on konkurentsimoonutusega. minu küsimus on, et äh, kas te olete arvamusel, et äh, Eh, kas te arvate, et eh, peaks konkurentsipoliitika puhul ka avalike hangete eh, osa võtma senisest paremini sisse? väga raske on ette näha, millist mõju avaldavad Euroopa Kohtu otsused. see loomulikult tuleneb lepingutest väga oluline on see, et äh, loodaks äh, praktikakohti ja see käib nii avalike ettevõtete kui, äh, kui erasektori ettevõtete jaoks ja alati on võimalik riigihangetes näiteks täpsemalt asju määratleda ja mainida ära, et vaja on luua praktikakohti samuti. ma ei tea, kas selline kohustus tuleks panna kõigile või mitte, seda tuleb võib-olla veel arutada, aga ma arvan, et äh, kui me kindlasti räägime sellest, kui Euroopa Kohus mõni sellise otsuse langetab. The... suur tänu, Roheliste nimel äh, Mihhail Raimon, palun. jah, äh, see kätte professoriga aitäh, proua Vestager, te ütlesite, et te äh, soovite kaitsta VKE-sid äh, ja tahaksin esitada ühe konkreetse küsimuse. eelmise nädala esmaspäeval härra Almunia siin komisjonis äh, sai küsimuse, et kuidas ta suhtub Ühendkuningriigi ühte tuumaelektrijaama ja ta ütles, et ähm, ja see on, tegemist on kolmekümne aastase äh, lepinguga, et äh, tuumaenergia eest makstaks kaks korda rohkem ja see avaldaks väga halba mõju äh, teistele, teistest energiaallikatest toodetavale elektri hinnale. et ma tahaks teie käest nüüd küsida, et järgmisel nädalal peab praegune komisjon selles küsimuses otsuse langetama, mida mida arvate teie sellest, mis äh, toimub kaks nädalat enne teie ametisse astumist, kas te arvate, et äh, see asi tuleks edasi lükata ja kui see edasi lükataks, mida teie siis otsustaks? Well, well, that is hard to say. raske öelda, sellepärast et äh, kui see otsus on nüüd juba langetatud, siis mina seda enam langetada ei saa kui ma sellest nagu õigesti aru saan, oli see asi ettevalmistamisel kaks aastat. ja kui volinik arvas, et on õige hetk selle esitamiseks kolleegiumile, siis äh, ta pidigi seda tegema. aga äh, võib-olla tooksin paralleeli ähm, ühe teise taolise juhtumiga et kui selline asi minu ette peaks jõudma uuesti, siis äh, peavad liikmesriigid ise otsustama, millist eh, energiasegu nad tahavad, millised on nende tarneallikad ja nii edasi, see on liikmesriikide pädevuses, see ei ole meie otsustada. nii et seda arvestades eh, tuleb eh, läheneda sellele. loomulikult tuleb tagada see, et peetakse selle kõige juures kinni riigiabi reeglitest et ei, ei oleks ülekompenseerimist, et asju tehakse avatult, tasakaalustatult ja riigiabi reeglite kohaselt. kui ma õigesti aru saan, siis äh, volinik ja tema meeskond on neid läbirääkimisi pidanud ja seda nad äh, peavad tegema ka tulevikus ja see saab olema ka uue voliniku otsuse taga. enamustel äh, inimestel on oma arvamus tuumaenergia kasutamiseks, on poolt või vastu, aga selles ei ole asi. asi on selles, et liikmesriigid ise otsustavad, volinik peab tagama selle, et kui riigiabi on asjaga seotud, siis äh, tuleb seda anda vastavalt äh, aluslepingutele. suur tänu, EFTD fraktsiooni nimel saab sõnu Steven Wolf. tere õhtust, proua Vestager! kui Ühendkuningriik liitus äh, seitsmekümnendatel aastatel Euroopa majandusühendusega, arvasime meie, britid, et me liitume rikka kaubandusplokiga üheksakümne seitsmendal aastal äh, andis Euroopa Liit üheksakümmend protsenti maailma lood tootlikkusest, aga sellest hetkest, kui on otsustatud saada riigiks, poliitilisest ühenduseks, on meie osa langenud maailma kaubanduses kahekümne viie protsendini, kümnendi pärast prognoosi kohaselt viieteistkümne protsendini. meil on äh, kõrged maksumäärad, äh, tööpuudus suur, aga konkurentsivõime ka muuseas äh, Briti rahvaste ühenduses äh, muudkui kasvab. mida iganes see komisjon aastate jooksul ka teinud, kas te ei arva sellest, et äh, statistika näitab, et sellest ei ole mingit kasu olnud Euroopa liikmesriikidele konkurentsis ükskõik kellega? ma ei äh, näe üldsegi mitte samasugust pilti nagu teie sellest Euroopast. Äh, ei äh, näe mina Euroopat sellisena ei minevikus ega ka selles osas, et millisena ma näen teda tulevikus, vastupidi. mina olen näinud, et Euroopa Liit on arenenud ühisturust ühenduseks, kus me saame teineteisele loota ja kus on saavutatud väga, väga õrn tasakaal liikmesriikide vastutusala ja ühisvastutusala vahel. ja mina näen äh, jõukuse Euroopat ja mina arvan, et Euroopal on piisavalt jõudu vastu astuda ja ohjata sellist kriisi, nagu äh, me nägime viimastel aastatel. ma ei kujuta ette, milliseks võiks olla kujunenud maailm ilma Euroopa Liiduta, aga ma olen üsna veendunud, et see maailm oleks olnud palju kehvemas olukorras. aitäh! suur tänu ja mitteühinenute nimel Sotirius Sarjanopoulos. mikrofon palun kõnelejale Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, επιτρέψτε μου μία επισήμωση διαδικαστικό ζήτημα. Η μία εγγεγραμμένη που... Ma pean siin ühe avaldusega esinema ja ütlema, et mitte ühinenud ei ole fraktsioon, neid ei esinda mitte keegi ja mina esindan ainult omaenda parteid. nii et tulen äh, tagasi meie teema juurde, konkurentsi juurde. Euroopa liit lubas, et hinnad vähenevad ja töökohti tuleb juurde, aga nii see ei ole läinud, me oleme näinud, et, et on hinnad tõusnud, monopolid muutunud järjest suuremaks ja suurenenud tööpuudus. minu koduriigis on kõik liber-, liber-, liberaliseeritud sadamad, lennujaamad, kõik on jäetud suurte firmade kätesse, kes loomulikult tõstavad hindu ja avalikud tootmisvõimalused, kõik suurettevõtted kaotavad väärtust ja neid jäetakse lihtsalt äh, suurfirmade kätte. paljud ettevõtted on lahkunud äh, riigist ja läinud äh, teistesse riikidesse, kus palgad on madalamad ja nüüd jõuan lõpuni, palun vabandust, aga mul on vaja teha äh, ma tegin ühe avalduse oma sõnavõtu alguses, nii et meil on vaja aru saada sellest, mida me tahame. Äh, te mm, usaldate minu oskusi ikka päris tugevasti, tundub väga oluline on minu meelest siinkohal märkida seda, et ükskõik, kuidas me suhtume Euroopa Liitu, tunneme me empaatiat, peab, on kõik empaatiavõimelised nende inimeste suhtes, kes on selles kriisis kannatanud, see puudutab Kreekas raskustes maadlevaid inimesi, Itaalias, Hispaanias. noored inimesed, kes ei leia tööd, ei saa äh, Äh, peret alustada, kuna need ei, neil ei ole vahendeid selle eest äh, maksta ja nii edasi. aga mitte mingil juhul ei ole ma nõus sellega, väitega, et äh, Euroopa Liit on olnud nende hädade põhjustaja vastupidi, Euroopa Liit mängib olulist rolli lahenduse leidmisel. üleilmastumine kogub ainult hoogu, riigid muutuvad järjest väiksemaks ja järjest sõltuvamaks teineteisest. ja sellepärast ma hindan väga kõrgelt eh, seda võimalust eh, teiega võib-olla koostööd teha, sest see on oluline ja ma arvan, et äh, me peame mõtlema nendele inimestele, kes kannatavad, äh, nende inimeste kannatused peavad olema mootoriks koostööks äh, institutsioonide vahel selleks, et ehitada üles tugev Euroopa. seda tugevat Euroopat me ei ehita ka üles siis, kui me süüdistame Euroopat kõiges halvas, kust iganes me ka pärit oleme. suur tänu, järgmisena saab sõna Luudek Niedermayer Rahvaparteist tere õhtust äh, ja lubage kõigepealt öelda, et äh, ma hindan väga kõrgelt teie avasõnu ja seniseid vastuseid. kui te olete ametis niisama täpne kui oma avasõnade ajastamisel, siis on konkurentsipoliitika ilmselt heades kätes, aga nüüd natukene tõsisemalt Äh, minu küsimus äh, läheb võib-olla natukene mööda teie äh, portfelli pädevusest, ma olen nõus teie lähenemisega Euroopale, kuid samas on tõsi ka see, et Euroopa üritab teinekord probleeme lahendada üle reguleerides. ja mina kardan seda, et vaatamata kogu sellele uuele seadusandluse kogule, mille taga on küll terve mõistus, ei too nii positiivseid tagajärgi, kui loota oleks. mida kavatsete teie teha selleks, et äh, tagada see, et äh, uus seadusandlus võetakse vastu ainult siis, kui selle tulud kaaluvad üle sellega kaasnevad kulud ja ainult siis, kui teised meetmed ei toimu, iseregulatsioon ja, ja, ja, ja et seda tehakse ainult läbipaistvuse tõstmiseks, aitäh. ma olen nõus, äh, et reguleerimine ei ole alati lahendus ja tegelikult on see väga tore, sellepärast et muidu oleks üsna igav olla konkurentsivolinik isereguleerimine, läbipaistvus turgudel, rakendamine, jõustamine, uued äh, koostööviisid liikmesriikidega, kõik need on teinekord äh, jah, äh, tõesti tõhusamad meetmed. aga mis minu jaoks on oluline tasakaalustatud hinnangu puhul, on see, et kui Euroopa seadusandlus öö, ähm, asendab kahtekümmet kaheksat seadusandlust, siis see võib olla päris kasulik. kui näiteks väikesed ettevõtted ei tegutse mitte ainult ühes riigis, vaid kolmes-neljas-viies, sellepärast et kui on kakskümmend kaheksa erinevat seadust, peavad nad nende kõikidega kursis olema nii et kui sellises olukorras Euroopa seadus vastu, Euroopa tasandil seadus vastu võetakse, siis see oleks väga mõistlik. aga loomulikult teinekord me näeme äh, seda, et turg ei toimi, see on ilmselge. või et tarbijal on võimatu aru saada, mis toimub. no üheks näiteks siin võiks olla öö, pankadepoolsed teenustasud öö, ja, ja, ja, ja tasud, mida me isegi ei näe. see on selge, et siin on viga turul, sest meie tarbijana ei saa üldse reguleerida, üldse se sõna sekka öelda. nii et siin peaks reguleerima aga ma kindlasti annan endast parima äh, tasakaalustatud lähenemise leidmiseks, kui on vaja reguleerida, siis tuleb reguleerida, aga kui see on võimalik, kasutada ka teisi vahendeid, aitäh! suur tänu, Anneliise Toots äh, sotsiaaldemokraatide nimelt. suur tänu ja äh, õnnitlused kandidatuuri nimel Euroopas üldiselt on, äh, nagu me teame, väikestel ettevõtetel sissemurde turgudele, mida domineerivad suured ettevõtted. me juba ühest näitest rääkisime, mis on ka mulle südamelähedane, Ühendkuningriigi energiaturg nimelt. nagu te teate, need äh, niinimetatud kuus äh, suurt energia, elektrienergia tarnijat domineerivad seda turgu, nad olid kõik öö, ähm, omal ajal monopolid, nad annavad üheks, nad öö, ähm, haldavad üheksakümmend viite protsenti meie turust, aga sõltumatud uuringud on näidanud äh, seda, et äh, Briti kodu, kodumajandused maksavad sada nelikümmend kuus eurot, sada kolmkümmend kuus naela aastas äh, lisaks lihtsalt sellepärast, et turg ei toimi ja väga paljud äh, pered ei suuda seda endale lubada ja see on lihtsalt näide sellest, kuidas VKE-d äh, hoitakse eemal turgudest, kuhu neil peaks tegelikult olema juurdepääs, kus, kus nende juurdepääsust oleks kasu tarbijatele. mida kavatsete teie teha volinikuna oma ametiajal, äh, et sellele probleemile vastu astuda? suur tänu väga konkreetse näite toomise eest. see näide on minu meelest äh, väga hea. Äh, nimelt äh, üle terve Euroopa on väga paljud tarbijad selle probleemiga silmitsi, nimelt et ühisturg ei toimi nii, nagu me tahaksime, et ta toimiks, sellepärast et VKE-del ei ole juurdepääsu turgudele, üksikud suured ettevõtted on turu omavahel ära jaganud ja tarbijal on tarbijana oma jõudu kasutada väga vähe võimalusi minul äh, tegelikult äh, konkurentsivoliinikuna on võimalusi kogu sellele asjale valgust heita. Need puudutavad kõigepealt äh, siis reegleid, mis on ette nähtud kartelliõiguse vallas, ühen-, ettevõtete ühinemise vallas ja loomulikult riigiabi. kas tehakse neid asju reeglite kohaselt või on seal kusagil vahepeal mingisugune hall tsoon, kus tegutsetakse? loomulikult ma armastan kogu südamest konkurentsi. Äh, juba mõned aastad olen ma seda armu tundnud tema vastu. aga isegi äh, konkurentsil on teatud piirid tema suutlikkusel ja seega ma pean koostööd kindlasti taoliste punktide puhul tegema äh, energeetikavolinikuga ja äh, kliimavolinikuga, sest et ähm, üheskoos me suudame ilmselt äh, saavutada enamat. räägitakse sellest, et äh, tehakse tohut-, et peaks investeerima mingisuguseid kosmilisi summasid meie energiaturusse selleks, et ta hakkaks järgnevatel aastatel toimima, need summad on nii suured, et ma isegi ei mäleta enam, mis see arv, number oli aga kui me need investeeringud leiame, siis see vähendab kulusid kõikide tarbijate jaoks. aitäh ja nüüd IMCO komisjoni nimel Andreas Schwab Rahvaparteist, palun. aitäh, lugupeetud volinikukandidaat. ma tahaks kõigepealt öelda, et minu meelest Teie keelekasutus selles väga keerulises teemas on väga selge ja seetõttu kodanikud saavad ka aru, mis asi see konkurentsipoliitika on. mina ei taha kon tulla konk konkreetse näitega ja tahaksin äh, äh kõigepealt rääkida üldiselt ja öelda, et mul on hea meel, et te VKE-dele mõtle, mõtlete, aga VKE-d on konkurentsiõiguses äh, halvemas olukorras võrreldes suurettevõtetega, sellepärast et äh, määruse üks kaks tuhat kolm alusel on äh, tegelikult suurettevõtetele eelis ja ja uus konkurentsivolinik peaks hoolitsema selle eest, et me äh, et äh, me hoolitseks õigusliku selguse eest ja et äh, karistused ei oleks VKE-de puhul äh, hullemad kui suurettevõtete puhul. Not... kõige parem asi on üldse monopolidesse mitte astuda. see on selline nõuanne neile, kes mind kuulda võtavad loomulikult probleem eksisteerib ettevõtetel Äh, kellel on väga palju kaupu võrreldes äh, nende ettevõtetega, kes äh, toodavad vaid paari asja. loomulikult nende tegevus on erinev. mõningate juhtumite puhul, millega ma kokku olen puutunud, on olukord selline, et need reeglid, mis meil trahvide osas on, annavad teatud taga, tagatised, inimesed teavad, mis nendega juhtub, kui nad vahele jäävad aga äh, samas on ka reegleid erilisteks puhkudeks. Äh, millist rolli keegi selles kartellis mängis, kas keegi oli äh, kartelli looja või keegi lihtsalt sattus sinna ja ei osanud õigel ajal ei öelda nii et, et niimoodi on võimalik asju natukene tasakaalustada ja see on minu arvates väga oluline. aga minu arvates on, on oluline et trahvid oleks sellise suurusega, et nad mõjuvad heidutusena, sellepärast et muidu inimesed panevad lihtsalt bilanssi kirja, et noh, kasumit saame nii palju, trahvi nii palju, kuidagi tasub asi ennast ära. niisiis äh, Eh, kui eh, me näiteks kuuleme, et eh, mõned ettevõtted on olnud kartellilepetes, on petnud ja on saanud suurte trahvidega karistada, siis see mõjub heidutavalt, nii et, et ma arvan, et meil peab olema teatud otsustamisruumi, aga samas peab teadma, et trahvid on tõesti nii suured, et ükskõik, mis kasumi kartellis teenitakse, see trahv on suurem. aitäh ja järgmisena Jeppe Kohvort Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Formen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 Äh, proua Vestageri tänada äh, head äh, sissejuhatavate sõnade eest. minu meelest on see väga oluline, et meil oleks tugev poliitika, tegemist on konkurentsipoliitikaga, tegemist on suurte ja väikeste ettevõtetega, suurte ja väikeste riikidega, töökohtade ja konkurentsivõimega. Teie missioonikiri härra Junckerilt, seal on öeldud ka, et et tuleb keskenduda maksupettustele muuhulgas, sest ka see on oluline teema. kas te võiksite veidi rohkem rääkida sellest, mida te teha kavatsete? tuleb ju rohkem mõjutada neid ettevõtteid, kes üritavad reeglitest mööda hiilida, sest äh, muidu ei ole kuidagi võimalik anda panust töökohtade loomisse. Øh, volinikukandidaat, aitäh, aitäh sõbralike sõnade eest Nendest teemadest selgelt rääkimine on väga oluline, sest muidu muutub see kõik lihtsalt mingiks tehniliseks äh, asjaks ja seda see ju tegelikult üldse ei ole. kui äh, töötada väikeettevõttes, siis makstakse makse, investeeritakse teadusuuringutesse ja uuendustegevusse selleks, et tuua väl-, tulla turule mingi uue tootega ja kui me näeme, et siis, et suurettevõtetel on, kellel on väga palju võimalusi ja väga palju raha, teevad absoluutselt kõike, mis võimalik selleks, et maksta võimalikult vähe makse, siis loomulikult ei ole see õige. ja seetõttu arvan ma, et on äh, otsustava tähtsusega see, et äh, vastavaid äh, menetlusi jätkataks, et kui tegemist on juba kahtlusega, siis asja ka uuritaks, kuni jõutakse selgusele. ma ei tea, milline on ajakava nende menetluste puhul, mis on juba alanud, aga ma loodan, et tegemist on siiski ähm, suhteliselt äh, konkreetse ja suhteliselt lähedase ajaga, sest et see on loomulikult seotud konkurentsivõimega, äh, aga ka sellega, kuidas inimesed äh, tunnetavad õigust. Darius Rosati Rahvapartei, aitäh, volinikukandidaat. Euroopa gaasiturg ei ole sugugi õiglane ja konkurentsivõimeline Äh, mõned välisgaasitarnijad kuritarvitavad oma domineerivat seisundit, surid, surudes peale äh, kasutajatele diskrimineerivaid praktikaid. Gazprom on üks selline ettevõte ja Gazprom on kurikuulus selle poolest, et ta takistab gaasivarude äh, mitmekesistamist, surub meile peale gaasihindu ja takistab konkurentsi. ja selle tulemusena on mõned Euroopa Liidu liikmesriigid maksnud gaasi eest seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti rohkem kui teised teised liikmesriigid. mida kavatsete teie teha selleks, et tagada sellel turul konkurentsivõime ja õiglus? nii. jah, ma tõesti äh, tunnistan, et sellel turul on äh, väga vähe suuri tegijaid ja kui suuri tegijaid on vähe, siis sellega kaasnevad paljud ohud. see on ka üks äh, põhjus, äh, miks Gazpromi tegevuse uurimine jätkub ning loodetavasti see uurimine ühel päeval ka lõpule jõuab, ma küll ei tea, millal, aga see uurimine tuleb lõpule viia, sellepärast et tegemist on teemaga, mis äh, puudutab ka meie komisjoni presidendi kümmet prioriteeti, kuidas saavutada äh, turvaline ja kindel Euroopa äh, energiaga varustamine. ja me just kõnelesime töökohtade ja loomisest ja majanduskasvust, sest see on ju ka sellega seotud. energia hind on iga Euroopa ettevõtte jaoks väga oluline komponent niisiis, minu arvates on selles vallas väga oluline äh, jätkata uurimiste läbiviimist ja hoolitseda ka selle eest, et äh, monopolide vastaseid reegleid täiel määral jõustatakse. sest muidu tekib oht, et me mõne lihtsalt, mõne püüame kinni ja siis leiab mõni järgmine suurettevõte, et see on uus võimalus sellele turule tulla. ja Äh, seetõttu selline võitlus ongi äh, meie jaoks väga oluline prioriteet äh, nii kon-, sellepärast, et tagada konkurents ja, ja see on väga oluline ettevõtetele, see on väga oluline meie julgeoleku olukorrale. aitäh. Anders Primdal Vistisen järgmisena, palun. Øh, aitäh Te täna juba rõhutasite, et loomulikult on vaja langetada selle töö puhul ka palju poliitilisi otsuseid. mõned sooviks kaugeneda sellest liberaalsest konkurentsielemendist ja sooviksid pigem rohkem võimalusi selleks, et äh, tekiks uued ähm, majandusharud ja Euroopa oleks edukam maailma pers-, lõikes. ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate, mida teie arvate sellest uuest trendist Euroopas, et äh, soovitakse reegleid veidi lõdvendada, et äh, uued tööstusharud saaksid parema stardi? vi skal have endnu højere ambitioner end... end øh... proua volinikukandidaat, ma arvan, et äh, me peaksime veelgi ambitsioonikamaid eesmärke järgima selleks, et me tõesti jõuaksime väga edukate Euroopa ettevõtetele. ma arvan, et äh, maailma tasandil ollakse kõige edukam ja konkurentsivõimelisem, kui äh, ollakse juba väiksematel turgudel konkurentsivõimeline ma tahaksin äh, selle mõtte siia arutelusse sisse tuua. sellise ettepaneku puhul, millele teie viitasite, siis äh, selline ettepanek on alati kellegi, tuleb alati kellegi arvelt. kui mingeid ettevõtteid kaitsta konkurentsi eest, siis riskitakse sellega, et ettevõtted lähevad, et tooted lähevad kallimaks, et investeeritakse vähem Äh, ollakse vähem uuenduslikum ning see tähendab seda, et tootjad saavad halvemad ja kallimad äh, tooted. sellest ei ole kellelgi kasu, kui äh, valida selline lähenemine. mina arvan, et väga oluline on see, et tagataks konkurentsireeglite järgimine ja seda tehakse just nimelt äh, lähenedes sellest vaatenurgast, et kui ollakse konkurentsivõimeline kodus, siis on võimalik olla konkurentsivõimeline ka ülemaailmsel tasandil. mina hindan väga neid reegleid, mis võimaldavad äh, seda, et äh, on võimalik saavutada teadusuuringuid, uuendustegevust läbi avaliku sektori ja erasektori partnerluste. ma arvan, et tegemist on võimalusega uute ettevõtete loomiseks, uute arengute jaoks ja Euroopa peaks seda teed minema no.. aitäh ja nüüd Ramon Tremosa i Paltsels ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, esimees. lugupeetud volinikukandidaat äh, proua Vestager, ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti. tere tulemast ja aitäh, et äh, tõite meile siia värsket hingeõhku nendesse kuulamistesse ma tervitan seda, et te kõnelesite monopolide vastasest võitlusest ja digitaalsektorit. Te teate, kes äh, siin kontrollib üheksakümmend protsenti Euroopa teenuste turust. Euroopa Komisjon on äh, kolm korda anda Google'ile võimaluse esitada uusi äh, Äh, ettepanekuid, kuidas lõpetada oma teenuste eelistamine, aga need pro-, ettepanekud ei ole siiani lahendanud probleeme. Äh, kakskümmend äh, organisatsiooni, sealhulgas Euroopa tarbijate organisatsioonid on esitanud kaebuse. niisiis need ettepanekud, mis siiani on tehtud, seda probleemi ei lahenda ja tihtipeale Google'i poolt pakutu ei ole alati kõige asjakohasem ja kõige parem lahendus tarbijatele, seda ka hinna poolest. Ehm, kas eh, teile tundub, et vastuväidete esitamine on eh, järgmine asi selleks, et kaitsta meie Euroopa ettevõtteid, VKE-sid ja tarbijaid? Eh, antud hetkel ma ei tea täpselt, milline on konkreetne järgmine samm, aga ma olen täiesti kindel, et järgmised sammud tulevad. tegemist on klassikalise olukorraga. meil on ettevõte, millel on tohutu, tohutu suur turuosa ning meil on kaebusi tervelt realt konkurentidelt, erineva suurusega konkurentidelt eile äh, Saksamaal tulid jällegi arutusele uued teemad, mis selle kõigega seostuvad, mis äh, äh, heitsid uut valgust sellele, kuidas Google asjadega ümber käib ning minu arvates on äärmiselt oluline, et me ei hakkaks seda konkreetset uurimist läbi viima täna, vaid me peaksime hoolitsema selle eest, et meil on vahendid ja valmisolek äh, Äh, selliste uurimiste läbiviimises ka siis, kui äh, need uurimised puudutavad uusi valdkondi. nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, äh, konkurentsireeglid on sama vanad kui aluslepingud. see on hea. aga selleks, et neid jõustada, peame me olema sama löögivalmid kui uutel turgudel tegutsevad ettevõtted, kes arenevad palju kiiremini kui viis-kümme aastat tagasi ning ma loodan, et meil ei ole vaja seda uurimust, uurimist pikendada muudkui järgnevate ja järgnevate uurimistega, sest ma arvan, et nii tarbijad kui ka konkurendid eh, ei eh, suudaks eh, sellisel juhul lihtsalt oma teenuseid tarbijatele pakkuda. nii et, et jah, järgmised sammud tulevad, aga millised need sammud on, seda on praegu liiga vara öelda. aitäh järgmisena Jonas Fernandes sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, esimees, tere tulemast. Juncker ütles juulikuus peetud kõnes, et siseturg ei ole automaatselt prioriteetne, samuti tuleb arvestada sotsiaalsete teguritega. valimiskampaanias Äh, valimiskampaania käigus äh, kohtusin ma äh, ühes oma valimisringkonna külas puuetega laste vanematega, kes olid aastaid võidelnud selle nimel, et regionaalne omavalitsus looks nende laste jaoks kodu ning kus neil oleks võimalik saada professionaalset hooldust. aga Euroopa Liidu konkurentsipoliitika ja reegleid eh, ilmselt tõlgendati valesti ja nüüd eh, avaldatakse neile eh, survet, et eraettevõtted peaksid tegelikult osutama neid teenuseid ja üritama selle pealt ka kasumit teenida ja äh, vanemad nüüd kardavadki, et äh, hoolekanne nende laste eest satub eraettevõtete kätesse. Äh, kuidas teie leiate, tuleks tagada tasakaal konkurentsivõimeliste turgude vahel, mida ma täiesti toetan, ja samas kaitsta ka selliseid sotsiaalseid algatusi? me peame ju andma tuleviku ka nendele peredele, kes on oma laste nimel selliseid algatusi teinud Eh, kõigepealt eh, üks asi, mida ma austan, on see, et liikmesriikidel on väga-väga suur vastutus selles valdkonnas. Eh, see, mida me nimetame üldisteks majandushuvi teenusteks, on Äh, selleks sillaks, mida liikmesriigid saavad kasutada, et näidata sotsiaalset vastutustunnet. Nende pädevuses on defineerida, millised on äh, need sotsiaalsed majandusteenused, näiteks puuetega inimeste eest hoolitsemine, äh, haiglate loomine nendele, tervishoiuteenuste tagamine neile. minu arvates on äärmiselt oluline, et me seda ära ei unustaks on äh, mõned asjad, äh, mida turg peab korraldama ja, ja on mõned asjad, mis äh, ei ole turu korraldada ja liikmesriigid peavad nendes küsimustes otsuseid langetama. mina hindan seda väga, et kui mõni liikmesriik tahab muuta seda, kuida asju praegu tehakse, siis nad võivad seda teha lihtsal ja läbipaistval moel. aga liikmesriik peab otsustama, millised on nende sotsiaalsed vajadused ja kuidas neid vajadusi rahuldada ma arvan, et see on üks oluline tasakaalustav meede, mis meil siin Euroopa Liidus on. Eh, eh, meie eh, liikmesriikidel on võimalus olla erinev. liikmesriikide valitsused saavad ju ka pidada dialoogi oma valitsuste, oma kodanikega ja teha seda, mida kodanikud soovivad ma loodan, et see asi nende konkreetsete perede jaoks, keda te mainisite, laheneb väga hästi, sest et näib, et praegu on neil tõesti rasked ajad aitäh, Werner Langen, Rahvapartei. ja, äh... aitäh, proua Vestager. Te olete pärit väga väikse, väik-, väiksest korruptsioonivabast riigist, teil ei ole mingisuguseid konk-, konfli-, huvide konflikte, te olete väiksest liberaalsest parteist ja usute ka riiki. Google on äh, probleemiks on, äh, kuna Almunia ei olnud äh, võimeline seda lahendama, teil on, te pärite ka selle, et ei ole mingisuguseid äh, ähm, maksutumpingu probleeme Taanis, Taanis on kõrged maksud, aga teil on väga palju võimu, te võite uurimisi läbi viia, te võite karistusi määrata ja mingit piisavat demokraatlikku kontrolli teie üle ei ole. minu esimene küsimus on, et kuidas te tahate tagada selle, et tulevasi suuniseid töötataks välja tihedas osas koostöös parlamendiga, et ei mindaks parlamendist mööda ning teine küsimus, mulle tundub olevat vajalik see, et avalikkuses tehtaks selgeks, et konkurentsipoliitika on väga oluline ning kolmas küsimus minult oleks, et kuidas te arvate, et te järgnevate aastate jooksul saate teha koostööd parlamendiga? Well, first of all, I hope kõigepealt äh, ma loodan, et te olete valmis jooma palju kohvi. see on Taani viis asjadele läheneda ja kuna suitsetada enam ei või, siis joome kohvi veelgi rohkem. jah, äh, see on väga hea dialoogi alguseks vajalik. konkurentsivaldkond on loomulikult eriline, sellepärast et Äh, alusleping äh, sada viiskümmend kolm artiklis äh, paneb paika asjad tavapäraseks õigusloome menetluseks üsna piiratult viisil, aga minu arvates on siiski väga oluline, et me peaksime ka konkreetseid arutelusid, näiteks kui me pakume välja selliseid veetmeid, mida võidakse pidada nõndanimetatud pehmeks õiguseks ja me peame võib-olla pidama neid arutelusid enne, kui me üleüldse midagi kirja paneme. ma arvan, et need raportid, mis parlament on koostanud, on olnud väga kasulikud. Äh, need on aidanud komisjonil leida õiget tasakaalu. ma räägin siin äh, sellest, et kas äh, määrus on ikka alati kõige parem lähenemisviis, kas me peaksime turgu reguleerima ja ma arvan, et ka selles küsimuses on väga oluline hoolitseda selle eest, et võib-olla ei olegi õigusakte vaja, aga võib-olla on lihtsalt vaja väga tugevat mõjutamist äh,, lihtsalt nõu-, parlamendipoolset nõudmist, et komisjon oma lubadusi peab, nii ametlikke kui ka mitteametlikke nõudmisi. ning äh, vastan teie viimasele küsimusele, teist ma kahjuks enam ei mäleta Äh, see puudutas infopoliitikat, jah. ma arvan, et me peame edasi liikuma. Ähm, ähm, me äh, peame pidevalt äh, esitama küsimusi, olema väga avatud oma peadirektoraadi tegevuses, vaid, ja ka minu tegevus peab olema väga läbipaistev. väga oluline on, et inimesed näevad, kellega ma kohtun Äh, kas ma kohtun äh, kodanikega, ettevõtetega, sellepärast et nagu ma ütlesin, läbipaistvus on äh, selles vallas väga oluline ja ma loodan, et kui me järgnevat, järgneva viie aasta jooksul selles vallas koostööd hakkame tegema, siis ühel päeval saame tagasi vaadata ja öelda, et tegime monopolidele elu põrguks Äh, hoolitsesime selle eest, et liikmesriigid vastutaksid rohkem riigiabi eest ja hoolitsesime selle eest, et äh, meil oli rohkem läbipaistvust, et kodanikud nägid, kuidas nende raha kulutati ja et me oleme täiesti kindlad, et me anname endast kõige paremad ja ettevõtted saaksid luua neid töökohti, mida meil hädasti vaja on. aitäh. jah Eh, igatahes meie toetame kaasotsustamist ja meie kahjutasude hagide puhul seda ikka kohe kohaldame ja tahame sellist koostööd jätkata ja Marisa Martias kuue nimel nüüd. aitäh. Um soovin teile tere tulemast ja võib-olla olen ainus radikaalsete vasakpoolsete esindaja aga tahaksin teile esitada kaks küsimust. Te olete väga palju rääkinud konkurentsist, see on täiesti normaalne, sest tegemist on teie portfelliga, aga tahaksin küsida, kas et millised on teie arvates konkurentsi piirid, kas peaks olema selliseid sektoreid, mis, millele konkurents ei kohalduks ja kui, siis millised? Yes, it's, it's sometimes scary jah, mõnikord see hirmutab inimesi, kui sõna-sõnalt minu erakonna nime tõlgitakse selle, jah, sõna-sõnalt me oleme radikaalselt vasakpoolsed, nii et, et vaadake ette. aga kui rääkida nüüd natuke poliitilisemalt, siis me tahaksime, et meid kutsutakse sotsiaalseteks liberaalideks. aga jah, ma arvan, et konkurentsil on piirid, on piirid äh, sellel, mida konkurentsiõigus võib saavutada. see on ka üks põhjus, miks minu arvates on äärmiselt oluline äh, Eh, et ma oma avasõnavõtus mainisin, et eh, kon-, eh, konkurentsivoliniku portfell ei seisa teistest valdkondadest lahus, sellepärast et kui me tahame midagi saavutada, siis me peame tegema koostööd, siin komisjonid parlamendis peavad tegema koostööd, volinikud komisjonis peavad tegema koostööd, sest siis suudame saavutada seda, mida me muidu saavutada ei suuda ja just seetõttu äh, Äh, ma hindan äh, seda uut töökorraldust, mille president Juncker on paika pannud, äh, see asepresidentide süsteem, sest mulle tundub, et niimoodi on meie eduvõimalused palju suuremad. veel üks asi, mida ma hindan, on tasakaal selle vahel, mida me teeme ühiselt ja selle vahel, mida liikmesriigid iseseisvalt teevad. liikmesriigid Äh, ja liikmesriikide parlamendisaadikud äh, samuti peavad ju dialoogi oma valijatega. ning äh, seetõttu mulle väga meeldib, et liikmesriigid on need, kes peavad paika panema, millised on meie sotsiaalteenused. ja kui see ei ole Euroopa asi, siis ei ole ka minu pädevuses asi, kui mind volinikuks kinnitatakse aitäh, Ernest Urtasun Roheliste nimel järgmisena, palun. jah, tere õhtust, proua Vestager tahaksin tulla tagasi energeetika juurde ja Hispaania juhtumi juurde. härra Almunia, teie eelkäija, juba on sellega tegelenud. ka seal on, ka Hispaanias on oligarhilised struktuurid ning kõige kallim ongi elektrienergia just nimelt Hispaanias hetkel. tegemist on reguleeritud valdkonnaga, aga seal on ka väga palju privileege. tegemist on monopolistliku sektoriga õigusakte ei ole õigesti rakendatud ja see tähendab seda, et rikutud on selgelt ka Euroopa õigust tahaksin esitada järgmise küsimuse. milliseid meetmeid äh, kavatsete võtta, et äh, selline olukord äh, elektrienergia sektoris kõrvaldataks, mida te kavatsete teha Hispaaniaga, milliseid meetmeid võtate, et elektrienergiaga varustatuse, varustamine avalt-, avataks konkurentsile, eriti ka VKE-dele, sest see on Hispaanias suur probleem? This... Äh, minu arvates on see asi väga keeruline äh, sest see, mis äh, viimase paari aasta jooksul on juhtunud, on, on see, et osad asjad on liberaliseeritud ja osad asjad on jäänud ikka nii, nagu nad olid. me liigume edasi äärmiselt aeglaselt minu arvates on äh, õigeaegne ja oluline nõuda energialiidu loomist selleks, et meil oleks jätkusuutlik, äh, kindel ja tõhus äh, energia. ma ei usu, et seda probleemi on võimalik lahendada riigipõhiselt üks probleeme, mis tõstatub, on see, et kuhu tule, teha investeeringuid, loomulikult energeetikasektorisse, nii võrkudesse kui ka äh, Äh, tootlikkuse mehhanismidesse, nii et, et me saaksime tõesti äh, mitmekesistada oma energiatootmist. aga äh, selleks kõigeks on loomulikult vaja, et volinikud ja asepresidendid teevad väga tihedat koostööd. samuti on väga oluline ja kui mind volinikuks eh, kinnitatakse, siis ma leian, et on väga oluline uurida, kas keegi kasutab ära turgu valitsevat seisundit ning eh, muudab seetõttu väiksematel tarnijatel eh, oma teenuste pakkumise madalama hinnaga praktiliselt võimatuks. nii et, et ma arvan, et sellele probleemile saab läheneda väga otse ja siis on veel see võimalik Äh, need tohutud, aga väga konkreetsed äh, projektid, mis annavad meile tõelise energialiidu. aitäh ja nüüd EFTD nimel Marko Tsaani. jah, aitäh. on alustatud uurimist äh, konkurentsiõiguse rikkumise tõttu ja see puudutab Fiatit ja Luksemburgi. Äh, see ei ole esimest, esimene kord ja see skandaal on täiesti e, mitteaktsepteeritav. ma tahaks teada, mida teie sellest arvate ning ma tahaks teada, mida te üldiselt kavatsete teha, et seda probleemi struktuuri, struktuuriliselt lahendada ning ma tahaks teada, kas te olete juba äh, härra Junckeriga Fiati juhtumist rääkinud, sellepärast et eelkõige just tema aasta tagasi Luksemburgi peaministrina ütles, et ta ei ole eriti mures Brüsselist tulenevat äh, ähvarduste tõttu. kõigepealt ma olen nõus, et on vaja strukturaalset lähenemist üks asi on uurida asja juhtumipõhiselt aga neid juhtumeid tuleb käsitleda sarnastest põhimõtetest lähtuvalt. mulle tundub, et kõige aluseks peaks olema siiski põhimõte, et tuleb maksta neid makse, mida sa pead maksma, tuleb maksta makse, mida maksavad konkurendid ja teised ettevõtted, sest see on õiglane ma arvan, et kui me nende uurimiste vallas kogemusi saame nende uurimistega, mis praegu käimas on, siis saavutame kaks asja, ühe poolt heidutava mõju ja teiselt poolt väga palju teadmisi selle kohta, kuidas neid asju on korraldatud, milliseid skeeme kasutatakse. üks asi, äh, mis on väga oluline äh, tuleb hoolitseda, et see ei oleks mingi ühise maksupoliitika sissetoomine tagaukse kaudu, see on äh, õiglase konkurentsi tagamise poliitika ja äh, ma, nii palju kui ma olen selle juhtumi kohta ajakirjandusest lugenud, siis äh, inimesed on tõesti solvunud selle pärast, mida nad loevad ja mida nad näevad. inimesed äh, tahavad, et ettevõtted oma makse maksaksid ning loomulikult me jätkame seda uurimist, mis käimas on ja üritame käituda nii, äh, saada nii palju kogemusi ja tarkust nendest juhtumitest kui võimalik ja olles siis targemad, omades juba selgemat pilti, äh, saame välja töötada juba strukturaalse lähenemise sellistele asjadele tulevikus, aitäh! aitäh! Äh, Kostas Mavrides sotsiaaldemokraatide nimel järgmisena. aitäh! see kaitsesüst-, süsteem, mille tarbijalepingute õiglaste tingimuste direktiiv sisse toob, peaks kaitsma tarbijaid, kes on nõrgemas positsioonis müüjate suhtes, nii tarbija teadmisi peaks see direktiiv suurendama kui ka tema positsiooni kaitsma ma lugesin aga just, lugesin praegu ette väljavõtte ühest Euroopa Kohtu lahendist. minu arvates ei suuda ma äh, tuua paremat näidet kui suhet panga ja laenaja vastu finantskriisi ajadel, aegadel, eriti Euroopa äärealadel ja ma pean loomulikult silmas oma kodumaad Küprost. kas äh, te ei leiaks, et äh, oleks aeg töötada välja konkreetsem poliitika, et kaitsta kõiki neid laenuvõtjaid äh, ebaausate pangandusvõtete eest. kas ei oleks aeg eh, Euroopa tasandil eh, asju paremini harmoniseerida, eh, hoolitseda selle eest, et direktiivi korralikult jõustatakse? kindlasti ma arvan nii Äh, kolme aasta jooksul, mil ma olen osalenud ECOFIN-i kohtumistel, oleme selles suunas ka töötanud. me oleme kehtestanud uued ja tugevamad nõudmised kõigile finantssektoris tegutsevatele asutustele, olgu need siis pangad või muud asutused. me oleme neilt nõudnud äh, rohkem nii kapitali kui likviidsuse vallas, usaldusväärsuse vallas ja ka juhtimisstruktuuride vallas Äh, hoolitsemaks just nimelt selle eest, et pärast kriisi on meil täiesti teistsugune äh, finantssektor. minu arvates on äärmiselt oluline, et need reeglid ka ellu rakendatakse. pangandusliit äh, toob sisse väga paljud abimeetmed, mida meil vaja on, ühtne järelevalve samuti ja siis veel riigiabi reeglite jõustamise küsimus ka. pangandusliit ei ole mõeldud tingimata kõigi jaoks, kuigi see on äh, avatud ka nendele riikidele, kes euroalasse ei kuulu me peame hoolitsema selle eest, et need, kes on sees ja need, kes on väljas, leiaksid võrdse kohtlemise ja see puudutab ka riigi abi ja seda, kuidas seal asjad toimuvad. niisiis, me oleme ECOFINis äh, töötanud just nimelt selle nimel, et sellised reeglid oleksid ja Euroopa Parlament oma õigusloomealase tegevusega on meid ka väga tugevalt toetanud. me tõesti tahame hoolitseda selle eest, et asjad, tasakaal panganduse vallas oleks teistsugune kui siiani. ja Sigrid Muresan Rahvaparteist järgmisena. aitäh, voliniku kandidaat Äh, mõned kolleegid juba tõstatasid selle teema, et äh, mõnikord Euroopa Liidu konkurentsipoliitika takistab äh, ülemaailmselt konkurentsivõimeliste ettevõtete tekkimist Euroopas näiteks kui Euroopa ettevõte tahab, ettevõtted tahavad omavahel ühineda, siis tavaliselt lõpeb asi sellega, et mõni väljaspoolt Euroopat tulev ettevõte võtab nad üle ja see loomulikult äh, piirab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet maailma areenil. Äh, tahaksin teada, mida teie sellest asjast arvate ning teiseks Euroopa Komisjon on äh, kiitnud heaks Telefonica ja E Plussi liitumise operaatorid on pidanud andma teatud lubadusi. kas see tähendab seda, et komisjon on äh, mõistnud, kuivõrd oluline on luua globaalseid ettevõtteid, mis on pärit ka Euroopast ja mis suudavad digitaalse majanduse vallas tegutseda? üks asi, mis on äh, väga oluline, kui me räägime äh, liitumistest nendel turgudel, on väga oluline on turge mõista me tõesti viime siin läbi juhtumipõhist hindamist, millisele turule need ettevõtted oma tegevuse suunavad. ja väga oluline on, et ettevõtete ühinemisi kiidetaks heaks, aga samas tuleb leida ka vahendeid, eh, kui need ühinemised eh, hakkavad takistama konkurentsi mingites valdkondades Eh, kui tegemist on eh, Euroopa turuga põhiliselt, kuigi ettevõttel on eh, globaalsed ambitsioonid, siis ettevõte peab suutma konkureerida ikkagi Euroopa turul, et ta suudaks konkureerida ka globaalselt minu arvates on äärmiselt oluline kuulata, mida ettevõtetel öelda on, tuleb kuulata, mida nemad nendest meetmetest arvavad, kuidas nende arvates need uued turud toimima hakkavad. ning kui me räägime eh, ühinemistest, siis ettevõtted, mis soovivad ühineda, peavad saama ühineda, aga nad peavad eh, järgima rangeid tingimusi, eh, konkurentsi ei tohi välistada. ma arvan, et me peame Äh, neid samme astuma, kui me soovime ülemaailmset konkurentsi ja siis me peame ka äh, vaatama, kuidas konkurentsiasju teistes jurisdiktsioonides korraldatakse. ja kui konkurents toimub Euroopas, siis me ei tohi äh, kedagi diskrimineerida, sellepärast müüja on müüja ja ostja on ostja, vaatamata sellele, kus ta elab. aitäh, Gerolf Annemans. nieuwe Belgische regering, eh, de vorming van de nieuwe Belgische regering jah, aitäh, härra esimees. uue Belgia valitsuse moodustamine on lõppfaasis, ei ole veel väga palju kokkuleppeid uute koalitsioon, võimalike koalitsioonipartnerite osas, aga äh, paar asja on juba selgunud teie mm, kolleegi Marianne Tysoni kohta ja selle kohta, et soovitakse äh, edasi kaevata üks äh, menetlus, mis praegu on käimas Texi ja panga suhtes, selle kohta on ähm, ka esitatud äh, kirjalikke küsimusi ja peate-, konkurentsi peadirektoraat on seda küsimust analüüsinud, tegemist on ebaausa konkurentsiga ja riigi tagatistega, tegemist on väga olulise asjaga, on, tegemist on kolmekümne kuni viiekümne miljardi euroga ja kui Euroopa Liit ning teie lõpuks otsustate, et tegemist on et tegemist on säästudega, siis mõjutab see ka pankade struktuuri ja pank, pank satuks raskustesse tegemist on ilmselt viimase probleemiga, uue Bel-, teel uue Belgia valitsuse moodustamise poole. kas teie olete kursis selle asjaga ja mida te sellest arvate? jah. Äh, ma, äh, minu vastus sellele küsimusele saab olla tõesti väga lühike, kuna ma ei tea sellest juhtumist mitte midagi, siis ma ei saa ka pikemalt vastata. mul on tõesti väga kahju Eh, Belgia valitsus eh, praegu eh, tegeleb sellega ja kui te sellest teadlik ei ole, keegi sellest ei räägi, siis mul ausalt öelda selle üle hea meel. siis teil täna õhtul lihtsalt tõesti veab okei okay. uh,. Anneliis Toots. Anneliis Toots, palun veel kord. suur tänu nagu te teate, vähem kui viis jaemüüjat on üldiselt toiduainete turul igas Euroopa riigis äh, turu valitseval seisukohal. Äh, näiteks ainult kolm äh, kaupluste ketti Soomes haldavad kaheksakümmend kaheksa protsenti turust. mõned kuritarvitavad turgu, võtavad suuri riske ja annavad tarbijale, panevad tarbijale liiga suured kulud, see ei ole mitte ainult kahjuks ähm, arenguriikidele, vaid ka tarbijatele. Ühendkuningriigis on supermarketite ähm, äh, inspektor ja ametkond loodud selleks, et äh, panna supermarketid äh, reegleid järgima, aga kuivõrd ähm, kolmel neljast peakorterist on, supermarketist on peakorter peakorter Euroopas, peaks nende tegevust reguleerima Euroopast. kas te kavatsete võtta kohustuse juurutada väga karme reegleid selleks, et supermarketid oma tarnijate ja ka tarbijatega käituksid õiglaselt ja kas teil on plaanis luua Euroopa regula-, reguleerija selleks, et peatada suurtel supermarket-, ettevõtetel ähm, survestamast äh, tar-, äh, tarnijaid Äh, ja ignoor-, ignoreeritaks tarbijaid, nii nagu mina ignoreerin praegu härra esimeest ja tema haamrit. jah. ka mina olen näinud äh, seda, et äh, konkurents jaekaubanduses, toiduainete jaekaubanduses on väga oluline ja üsna tihti on siseriiklikud konkurentsiametid need, kes selle asja lahendavad, üsna tihti. aga tõsi on ka see, et ähm, kui ettevõtjatel on, äh, nendel jaeettevõtjatel on Euroopa ulatus nende tegevuses, siis on ka see Euroopa asi. ma arvan, et ei ole vaja mingisugust eraldi äh, sammu konkurentsivolingut sellel poolel, aga väga palju on ära teha konkurentsireeglite rakendamiseks äh, selles sektoris nagu ka teistes. ma tuleksin selle asja juurde korra veel tagasi täna eh, just nimelt täna avalikustas eh, komisjon väga paksu uuringu just nimelt selle sektori kohta, seal on umbes nelisada lehekülge, ma ei ole kõike veel jõudnud läbi lugeda, aga nemad on kogunud tohutult andmeid eh, selle kohta, kui palju erinevaid tarbijaid on jõudnud supermarketite riiulitele, kui palju on infot pakenditel äh, pakendi sisu kohta, kui palju on novaatorlikkust selles sektoris ja on kasutatud äh, ära teatud maatriksit äh, selleks, et äh, leida siis vastus küsimusele, et kui palju on sellel turul üldse osalejaid. see on üsna huvitav lähenemine. see loomulikult äh, Äh, ka kõike tõde välja ei ütle, aga alguspunktiks on ta päris hea, selleks et saada ülevaalt äh, selle kohta, et kuidas äh, selles sektoris asjad on just nimelt Euroopa tasandil. ma hindan väga kõrgelt seda tööd, mida on ära teinud siseriiklikud konkurentsiametid antud valdkonnas, aga ma arvan, et ähm, oleks võimalik veelgi ära teha selles küsimuses, aga ma pean seda uurima, täna alles tuli see välja. suur tänu ja järgmisena IMCO komisjoni nimel äh, Äh, proua von Hohenstein. Right. mikrofon. ma istun siin päris, päris taga ja tahaksin äh, rääkida riigiabist. selle kohta esitati juba mõned küsimused, aga kõigepealt konkreetne küsimus. Euroopa Komisjon aitab tarbijaid läbi ehm, Euroopa tarbijakeskuste selleks, et lahendada piiriülesed vaidlused. ja need ehm, saavad ehm, rahast, rahasid liikmesriikidest osaliselt. hiljuti tekkis esile probleem, et ühelt selliselt tarbijakeskuselt äh, võeti rahad ära, keelduti nende rahastamist ja põhjus oli selleks, et seda rahastamist võidakse näha kui illegaalse riigiabina. nii et minu küsimus äh, teile, et kas te võiksite selgitada, et need vahendid, mis antakse nendele tarbijakeskustele, ei kujuta endast ebaseaduslikku riigiabi ja teisalt natukene laiemalt Euroopa Komisjon on ette näinud uue tööstuspoliitika, et tööstus peaks saavutama kakskümmend protsenti tööstusosa peaks olema SKP-st kakskümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend. aga äh, ma kardan, et on mõningaid liikmesriike, kes riigiabi reegleid hakkavad ähm, äh, alandama selleks, et äh, seda eesmärki täita. sekkub härra esimees ja palub lõpetada. kas te kavatsete kaitsta meie tööstussektorit võimaliku surve eest liikmesriikide poolt? on väga oluline, et äh, toetusest loobutakse, kartes, et see toetus võiks olla ebaseaduslik või veelgi hullem, võiks minna vastu aluslepinguga. kui sellised kartused tekivad, tuleks seda küsida, et välja selgitada see asi, et millega on tegelikult tegemist. teiseks arvan ma, et on väga oluline liikmesriikide jaoks võtta endale konkreetne pädevus selles valdkonnas. riigiabi uus korraldus, üldine plokierand ja see seadusandlus annab äh, liikmesriikidele palju suurema liikumisruumi, et äh, lahendada mitte ainult väiksemamahulised äh, juhtumid, vaid ka suured, mis tähendab seda, et komisjonis ja parlamendis on meil äh, vahendid selleks, et keskenduda suurtele skeemidele riigiabi puhul, kus tuleb äh, registreerida, kus küsimustele tuleb vastata ja see tööjaotus minu meelest on, on väga-väga oluline. teinekord me peame tarbijat aitama, et äh, nende õigused oleksid tagatud, teinekord me peame lootma omakorda kodanikule et nemad tagaksid selle, et liikmesriikidele esitataks küsimusi nende prioriteetide kohta riigiabi osas. ja ma arvan, et see uus läbipaistvus, mis kaasneb riigiabi eh, kaasajastamisega, on, on, on täiesti asjakohane. meil on aega ja vahendeid eh, seadusandlikkust karmilt eh, rakendama äh, eriti juhtude puhul, kus asjal on suur mõju Euroopa tasandile ja me peame lootma, et liikmesriigid teevad seda, mis nad teevad ja et käituvad, käivad ümber väga ettevaatlikult maksumaksja napi rahaga. suur tänu. kolleegid, ma olen olnud öö, üsna helde siin ja andnud teile kümme sekundit lisaaega siin ja seal, aga poolteist minutit ma ei saa seda lihtsalt anda, kell üheksa peame lõpetama. Bernt Luke, ECR. proua Vestager Te vastasite just härra Paltsi küsimusele, et kõik äh, Euroopa ettevõtted äh, alati peavad majandama järgides samu reegleid, äh, sõltumata sellest, kes on omanik. mul on nüüd kaks küsimust selle kohta. esimene puudutab konkurentsi õiguslikke mõjusid, mis mm, tulenevad TTIP-i investorite kaitsemehhanismist. kui välismaised investorid, kes investeerivad Euroopasse, eh, saavad mööda hiilida siseriiklikest seadustest, eh, minnes arbitraaži kohtutesse. Eh, kas see tähendab siis konkurentsimoonutust ja mida te siis teeksite sellisel juhul? ning teine küsimus, kui Euroopa riik äh, Äh, võtab teekasutusmakse, mida korjatakse ainult välismaalastelt, aga mitte sama riigi kodanikelt, kas tegemist on konkurentsimoonutusega, mis mõjutab äh, halvasti neid ettevõtteid, kes pakuvad transporditeenuseid ja kas te olete nõus, et tegemist on äh, Euroopa vastase tegutsemisega? unfortunately I kahjuks ähm, ma ei tunne väga hästi neid juhtumeid, millest te rääkisite. Äh, veoettevõtete osas, aga kui tõesti diskrimineerimine on äh, tõendatud, kui äh, veokid, mis kannavad välismaiseid numbrimärke, peavad tolli maksma ja kodumaised ei pea, siis on tegemist diskrimineerimisega. Äh, see loomulikult äh, läheb vastu Euroopa Liidu väärtustele, sellepärast et see ei ole võrd-, võrdne kohtlemine. Cecilia Malmström äh, ütles oma kuulamisel vastuse väga täpse vaidluste vahendamise kohta TTIP-i puhul väga,. väga-väga palju mõtteid ja seisukohti on esitatud selles küsimuses ka konsultatsiooniprotsessi vältel ja on kohustus äh, sellesse äh, suhtuda tõsiselt, tuleb kaaluda seda, et mis on need riskid, äh, mis on see, mille pärast rahvas on mures, kui me räägime siis vaidluste lahendamisest. ja tuleb loomulikult arvestada ka sellega, kui palju selliseid skeeme on meil juba praegu. ma olen täiesti veendunud, et me tuleme asja juurde veel tagasi sest vist sada viiskümmend tuhat vastust anti konsultatsiooniprotsessi ajal. et kuidas see vaidluste lahendamine peaks välja nägema? ja kõik vastused tuleb läbi vaadata enne järgmisi astu-, samme astudes aga Cecilia, Cecilia Malmströmi vastused võib-olla on kõige kõnekamad sellel samal teemal. jah, ma olen nõus tema seisukohaga. see on asi, mis tuleb väga-väga ettevaatlikult läbi vaadata sajad tuhanded äh, vaidluste lahendamised äh, ei kao ju kuhugi, need probleemid jäävad, meil on vaja avatud äh, arutelu selle kohta, et milline on see õige tasakaal? suur tänu, Sofi Intvelt, ALDE fraktsioonist, suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua Vestajärv selle sissejuhatuse eest ja selle muljetavaldava esinemise eest siin tänaseni. mul on küsimus isikuandmete ja konkurentsipoliitika kohta. juba oleme natukene kuulnud Google'i kartellivastasest uuringust Äh, isikuandmed on meie majanduses kujunemas ühe kõi-, üheks kõige suuremaks ressursiks, aga komisjon ei mõista, et suured andmekogud on, äh, olukorda muutuvad ka konkurentsi jaoks, äh, näiteks liitumised Google'i puhul ja nii edasi ja väl- vä, on lubatud välja kujuneda peaaegu et monopolseisundid mida teistes sektorites ei oleks lubatud ja andmekaitses nähakse takistust äh, kaubandusele aga see on viga andmekaitse kuulus enne ühisturu peadirektoraati ühendriikides on see föderaalse kaubandusvoliniku äh, vastutusalas nii et on selge see et andmekaitse ja kaubanduspoliitika vahel on suur seos selle asemel et äh, juhtum äh, juhtumi põhjalt kogu aeg seda asi läbi võtta ja rääkida üksikutest juhtumitest poliitilisel tasandil oleks meil vaja kõikehõlmavat lähenemist äh, suurte andmemahtude ajastul konkurentsipoliitika jaoks sekkub härra esimees ja võtab ära mikrofoni. kõigepealt äh, ma olen nõus et ähm, andmekogud on interneti valuuta ja väga väärtuslik valuuta, sellepärast et äh, kui ähm, teil on juurdepääs mitte ainult ühe inimese andmetele, vaid miljardite inimeste andmetitele, siis loomulikult äh, on analüüs, mida te saate turgude kohta teha, hoopis teistsugune kui kümme-viisteist aastat tagasi, sest selleks ei olnud tollal selliseid vahendeid. ja ma arvan, et väga oluline on meie jaoks äh, see, et me oleksime valvsad ja et me mõistaksime seda, et mis juhtub siis, kui need turud kogu aeg edasi arenevad. me, arvan, ei saa praegu öö, küll täielikult aru, mis toimub ja et kuidas öö, digitaalteenuseid pakkuvate ettevõtete ja meie andmete kaitse vahel tasakaal leida ma arvan, et äh, ma peaksin selles osas koostööd tegema andmekaitse eest otseselt vastutava volinikuga ja äh, sellega kaasnevate õigustega ja loodetavasti ka saame seda teha koostöös Euroopa Parlamendi vastavate komisjonidega, sest et tõesti, see on teema, mis äh, mahutub kuidagi konkurentsipoliitika, kaubanduspoliitika, isiku õiguste ja üksikisiku vabaduste vahele ja see teema ei ole sugugi asi, millest peaks hakkama rääkima kusagil seal kaugel tulevikus, vaid nüüd, praegu, järgnevatel nädalatel, kuudel tuleb midagi ära teha, mitte ainult hakata olukorda analüüsima, vaid ka mõistma neid turge. ja loomulikult on see Äh, kaubanduse peadirektoraadi äh, eesmärk liikuda turgudest kiiremini, sest need äh, turud niivõrd kiiresti muutuvad, et peab olema ikka väga vormis, et nendega sammu püsida. suur tänu, järgmise on järgmine kõneleja. härra Kohvot. proua Vestager, te ütlesite, et konkurentsiportfell ei ole isoleeritud, vaid äh, see on tihedalt seotud teiste portfellidega. üks asi, mida paljud Taani kodanikud, mille vastu paljud Taani kodanikud on äh, huvi tundnud, on see, on see, et äh, Euroopas tihtipeale ei looda enam uusi töökohti, vaid töökohad rändavad Euroopast välja. ma arvan, et äh, reeglite järgmine on väga oluline, oluline on see, et konkurentsivolinik tagaks selle, et äh, samad tingimused kehtiksid kõigile ja et selle tulemusena ei viidaks töökohti ühest riigist teise üle. selleks ei tohi mingeid äh, vahendeid kasutada, vaid tuleb tagada see, et äh, kokkuvõttes tekiksid uued töökohad ja et kõiki reegleid järgitakse. Ganske rigtigt så så er der lavet opstrammede regler. volinikukandidaat. jah, see on õige, reegleid on ka juba parandatud ja mingit äh, abi ei ole võimalik äh, saada töökohtade loomiseks, kui viimase kahe aasta jooksul on samas sektoris äh, töökohti kaotatud või plaanitakse seda teha järgneva kahe aasta jooksul ja see on väga oluline selleks, et ettevõtted eh, ei hiiliks mööda nendest uutest reeglitest, sest selline oht on täiesti olemas. ja seda tuleb ka avalikult välja öelda, et kui ettevõte saab eh, abi, siis eh, on tegemist olulise osaga ettevõtte tegut-, ettevõttele seatud tingimustest ja tuleb väga tähelepanelik olla selles suhtes. tihti tehakse ka väga palju äh, lobitööd, et saada veelgi rohkem toetust, äh, aga siin tuleb tõesti väga selgelt järgida konkurentsireegleid. kui mind ametisse kinnitatakse, siis ma loomulikult saan sellega tegeleda ja regionaalpoliitika ja siseturu eest vastutavad volinikud saavad ka selle teemaga tegeleda, sest tegemist on küsimusega, mis puudutab erinevate volinike portfelle. väga oluline on meie usaldusväärsuse jaoks äh, regionaalpoliitika vallas, et äh, ei toimuks seda, et äh, töökohad lihtsalt viiakse ühest riigist teise üle see ei puuduta isegi nii palju toetusmakseid, vaid see puudutab eelkõige teadusuuringuid ja uuendustegevust, et äh, need riigid edasi areneksid. see on äh, ettevõtete jaoks tihti väga oluline, et oleks tagatud korralik taristu, et äh, ei oldaks sõltuv sellistest toetustest. järgmisena Georgios Krütsos, EPP suur tänu, härra esimees, austatud äh, volinikukandidaat, ma tahaksin teada, milline on teie arvamus poliitikuna, mitte tehnokraadina, seoses sellega, et Euroopa turud on silmitsi väga suure konkurentsiga. väga suured ohud meie konkurentsivõimele tulenevad pangandussektorist, Ühendriikidest ja nende tehnoloogilisest ülemvõimust äh, Hiina ekspordipoliitikast, äh, elektrienergia gigantidest, Gazpromist ja meie enda riigi monopolidest. ma arvan, et me peaksime seadma endale konkreetsed prioriteedid, sest kõiki rindeid ei saa korraga avada ja äh, härra Almunia lahkuv äh, volinik tundus mulle vähemalt, kui ta viima-, viimast korda siin komisjoni ees oli, oli nagu alla andnud et pärast äh, tema jõupingutusi, pärast komisjoni professionaalset tegutsemist ja institutsionaalset tugevust on igasugused olikopolid ja monopolid äh, järjest äh, kasvamas no võib-olla see ei ole nüüd õige vastus, aga kui härra Almunia oleks kõik töö ära teinud, siis ei ole mulle nagu midagi enam teha. üks äh, asju, kõik need asjad, mil, millega me peame maadlema, äh, vähemalt enamus nendest on, on, on tõesti väga suured ettevõtmised, turud ei toimi perfektselt ja see on üks nendest põhjustest, miks on meil jätkuvalt äh, peaaegu monopolid või, või suisa suured monopolid äh, turgudel ja et äh, suurettevõtted kuritarvitavad oma mm, positsiooni turgudel. seepärast ongi niivõrd oluline, et konkurentsireegleid rekita-, rakendatakse karmilt ja mm, erapooletult ja fokusseeritult. sellepärast, et mõned need turud, millest te rääkisite, on sellised, kus äh, tarbijate jõust ei piisa asjade muutmiseks, tarbijad peavad lootma meile, et midagi muutuks, see on elektrienergia turul nii, digitaalturgudel nii, finantssektoris nii. Nad peavad lootma meile selleks, et äh, reeglitest kinni peetaks. ja ma tõesti loodan, et ma saan anda endast parima aga ma tahaksin teha koostööd ka selle komisjoniga. nagu ma alguses ütlesin, teie olete need, kes on äh, kodanikule kõige lähemal oma valimispiirkonnas, te kuulete asju, mida mina ilmselt ei kuule ja seega on minu meelest väga oluline see, et äh, meil ei ole paigas mitte ainult ametlikud äh, suhtluskanalid, vaid ka mitteametlikud kanalid selles osas, kuidas see rakendumine tegelikult välja näeb, mitte äh, juhtum juhtuni põhjal, sellepärast et siin on ka konfidentsiaalsusküsimused mängus, aga üldiselt, et me näeksime, et tegelikult seadusandlust jõustatakse ja võib-olla niimoodi jõuame me edasi äh, teel konkurentsivõimelisema Euroopa suunas. suur tänu, Eva Paunova Rahvaparteist. Te vaatasite täiesti õigesti paremale poole, aga millegipärast on mind siia vasakpoolsete ritta istutatud, pandud kokku vist siia sellepärast, et mõned minu sotsialistidest kolleegid on puudu. aga ma näen, et me mõlemad armastame šokolaadi aga ma arvan, et äh, me leiame äh, ühtse keele ka teistes valdkondades. digitaalne äh, ühisturg on üks minu peamistest prioriteet- ja minul on väga südamelähendane, et meie Euroopa Parlament ja komisjon looksime tingimused kõrge kvaliteediga töökohtade loomiseks Euroopas, eriti noortele IT valdkond on kindlasti siin suureks mootoriks. ja seega tahaksin ma tõesti teada, milline on teie lähenemine e, digitaalagendaga seonduvate probleemide lahendamiseks konkurentsipoliitika raamistikus? kas te arvate, et konkurentsipoliitika võib olla halvav äh, IT-tehnoloog-, IT-sektorile, sellepärast et nad arenevad nii kiiresti ja kas ei võiks pärssida seal arenguid ja kas peaksid nad pidevalt tootedisaini osas sekkuma, sekkub äh, härra esimees, võtab ära mikrofoni. jah, me nägime siin äh, suurepärast liitumist äh, selle šokolaadi puhul ja ei pea olema taanlane, et selline asi meeldiks, see on äh, tume šokolaad lahritsaga. aga tõsi see on, et meid ei ühenda mitte ainult ähm, šokolaadikirg kõrgete, kõrge kvaliteediga töökohtade loomine on väga oluline. selleks, et Euroopas äh, Äh, väärtusahelas koht leida, et Euroopa suudaks konkureerida ülejäänud maailmaga, äh, on muidugi meie peamine eesmärk ja, ja eesmärgiks ei ole mitte ainult tugeva Euroopa majanduse väljaarendamine, vaid ka oma koha leidmine selles väärtusahelas maailmas, selleks et me saaksime ka ülemaailmsel tasandil äh, suuremat lisandväärtust luua. IT-sektor loomulikult on ülioluline aga ma arvan, et äh, konkurents äh, hoopiski toestab innovatsiooni ja kartellivastaste reeglite rakendamine teeb seda samamoodi. sest et kui meil on väga suured ettevõtted, kes domineerivad seda sektorit, IT-sektorit, siis on ju raskem väikestel ettevõtetel äh, ka edukad olla ja oma tooted turule saada kui ei rakendata äh, monopolivastast seadusandlust. ja see on väga-väga oluline. me oleme ju olnud tunnistajaks äh, väga inspireerivatele äh, näidetele, kus on tegemist äh, väga väikeste ettevõttega, tillukeste ettevõtetega, kes mitte hetkeks ka ei ole mõelnud, et nad tegutsevad ainult ühes riigis, vaid lähenevad väga globaalselt oma ettevõtmisele ja nad on öö, ehm, nanosekundi jooksul eh, rahvusvahelised ettevõtted. Nad on leidnud endale koha turul, sellepärast et nendel on olnud ideed, mõtted, mis on nad viinud turule ja mis öö, eh, on pannud tarbijad üle terve maailma neid öö, eh, toetama nüüd IMCO komisjoni nimel Evelyn Gebhardt. suur tänu, härra esimees, siin saalis on äh, väga palju tühje toole ka Rahvapartei ridades, kui lubate selle märkuse. Äh, volinikukandidaat, milliseid meetmeid te kasutate äh, selleks, et tagada kollektiivhagide kasutusele võtmine kas te arvate see, et see konkreetne mehhanism tuleks integreerida meha-, Euroopa mehhanismi kollektiivhüvitiste äh, osas ja et see peaks olema horisontaalsem. milliseid tõhusaid meetmeid te kavatsete võtta selleks, et äh, kaitsta tarbijate huvisid, äh, tagades neile nii suur valikuvõimalus kui võimalik, et kas te kavatsete hakata tegema ka ähm, äh, ebaausa konkurentsi äh, vastu ja äritavade vastu ja kas kas te siseturul kavatsete sellele teemale rohkem tähelepanu pöörata? kõigepealt suur üllatus kuulda, et on võimalik kasutada täiesti tavalist seadusandlust, äh, seadusandlikku menetlust ka konkurentsipoliitika vallas. ja see oli täiesti õigustatud, äh, kui äh, me räägime hüvitiste saamisest. Äh, volinik Almunia ja tema meeskond ütlesid mulle, et see oli nende jaoks suureks abiks nii suhtluses nõukogu kui ka parlamendiga ja kõik on väga rahul selle lahendusega, mis leiti aga ma arvan, et me peaksime silma peal hoidma sellel asjal, sellepärast et ähm, kollektiivhagide puhul on juba üsna palju äh, vett merre voolanud ja nüüd me peame vaatama, kuidas neid reegleid hakatakse rakendama pikemas perspektiivis, see on väga oluline. sellepärast, et äh, hüvitise puhul äh, loodetavasti me jõuame sellise lahenduse kus äh, trahvida saavad need äh, ettevõtted, kes ei äh, järgi reegleid. jõustab ühelt poolt komisjon seaduseid ja teisalt erasektor, tagades, et kui keegi mängib räpast mängu, siis selle eest tuleb maksta on oluline ka see, et need trahvid, mida ettevõtted maksavad, on selle, selle eest, et kuidas nad on käitunud ja kuidas nad on kahjustanud turgu. ja kui nad nüüd eh, veel hüvitavad tarbijale selle kahju, siis see on lisaks sellele trahvile, mida nad maksavad ja see on kõige olulisem. me ei tohiks kunagi alahinnata eh, seda, kui edukas võib olla mõni heidutav meede, sest et kui meil on avatum turg, kus luuakse vähem kartelle, siis on see kõige parem äh, lahendus tarbija jaoks. ja äh, tarbijaid kartellide eest kaitsmine, kaitsmisel on kõige olulisem see, et juurdlused viiakse läbi detailselt ja et need äh, trahvid on ikka piisavalt suured selleks, et nad annaksid ka löögi sellele ettevõttele, et ettevõte üldse ei, ei, ei hakkaks sellised ähm, selliseid asju tegema. nüüd Riina Kari. jah, aitäh äh, esimesele vastusele, mis te minu küsimusele andsite, ma tuleks äh, selle juurde tagasi, nimelt küsimuse juurde, et kuidas me saame tagada tasakaalu konkurentsi ja sotsiaalse dumpingu vahel. Taanis äh, on meil ju süsteem, kus on nimekiri, milles, kus registreeritakse välismaised ettevõtjad ja pööratakse tähelepanu sellele, et äh, ametiühingud äh, ja Maksuamet saaksid kontrollida, kas maksud on makstud äh, ja kas sotsiaalkindlustusmaksed on makstud ja nii edasi. võib pöörduda ka Euroopa koht-, komisjoni poole, kui tegemist on konkurentsimoonutustega ning komisjon ütles, et äh, seda uuritakse ja tõenäoliselt varsti jõuab see teema teieni. kas äh, te kaitsete sellise registri olemasolu Taanis või arvate te, et tegemist võib olla konkurentsi moonutava mõjuga? volinikukandidaat. ma Äh, äh, alati astuma välja selle eest, et tööturul oleksid asjad korras, ei ole ju võimalik äh, et konkurents toob endaga kaasa alati järjest madalamad standardid. meil peab olema tegemist hea konkurentsiga ja see register mängib Taanis loomulikult väga olulist rolli, aga loomulikult võib arutada, kas äh, see läheb äkki liiga kaugele, tegemist on äh, registriga, mis mitte ainult ei ütle, kes riigis viibib ja midagi mingil hetkel teeb, vaid äh, see võib äh, minna väga bürokraatlikuks, võib juhtuda ka nii, et välisettevõtjad ütlevad, et Taani turule tulemine on liiga keeruline, kuna see bürokraatia on liiga karm seda võib arutada, aga kindlasti on võimalik leida ka tasakaalustatud lähenemine konkurentsireeglitega tahame me karistada neid, kes tegelevad kuritarvitustega, aga kui meil on võimalus tööturule tulla konkreet-, korralike teenuste ja toodetega, siis peaks olema see võimalus tagatud. järgmisena Mihhail Raimon, Rohelised. aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, maksukonkurentsi kohta esitati teile juba korduvalt küsimusi ja te andsite diplomaatilisi äh, vastuseid äh, kogenud äh, poli-, poliitikuna oskasite väga elegantselt ja vaimukalt vastata, aga ma siiski üritaks teilt veel kord vastust saada. konkurentsi peadirektoraat avaldab täna uut teavet, sel nädalal uut teavet, mis puudutab hargmaiseid konkurentse Iirimaal, ettevõtteid Iir, Luksemburgis, Iirimaal seal on, äh, neil, nendel ettevõtetel on väga hästi välja töötatud äh, maksude äh, kokkuhoidmise lahendused ja komisjoni esimese hinnangu kohaselt on tegemist illegaalsete abimaksetega. mind huvitab, kuidas teie sellesse suhtute ning veel üks asi ma tean, et ei saa anda lõplikku vastust, et vaja on analüüsida, et vaja on äh, tõsiselt läheneda, aga mind huvitab, kuidas, milline on teie poliitiline suhtumine, mida te soovite saavutada ja kas te kavatsete rohkem ressursse suunata sel-, nende asjade uurimisele? Well, what I want is ähm, mina tahan võita neid äh, kohtuasju, kui on võimalik võita ning loomulikult meil on vaja tõendeid ja me peame ka oma argumente tõestama, sellepärast et minu arvates saadab see väga hea signaali kõigile Euroopa ettevõtetele, neile, kes maksavad makse ja neile, kes ei maksa. kui me saame tõesti vastutusele võtta need, kes on asjad niimoodi seadnud, et nad ei maksa neid makse, mida nad maksma peaksid Eh, siis see on signaal ja nii palju, kui ma juba olen eh, välja selgitanud, on asi keeruline, sest et eh, need asjad ei ole kirjas mitte reeglites, vaid kohtulahendites ning seetõttu tuleb tõesti uurimistes minna väga sügavale, hoolitsemaks selle eest, et meil oleks tõesti väga usaldusväärsed argumendid, et need kohtus tõesti ka vett peaksid. see peaks olema ka meie eesmärk ning äh, ma arvan, et see peaks olema meie peamine prioriteet, nagu ma juba enne ütlesin äh, asja eesmärk ei ole ühtset maksupoliitikat tagaukse kaudu sisse tuua. aga äh, meil peavad ka edaspidi olema erinevad ettevõtete tulumaksumäärad Euroopas ja ma küll loodan, et võib-olla see ühtne ühtlustatud äh, ettevõtete tulumaksubaas kunagi kehtestatakse. see minu arvates oleks väga oluline, aga see oli lihtsalt kõrvalmärkus. see ilmselt ei ole väga hea vastus sellele, mida te ütlesite Äh, minu arvates on tegu siiski asjaga, mida me saame teha, me saame eraldada vahendeid, et seda teha ja kui me tõesti keskendume sellele, saame teha äh, seda ka sellise aja jooksul, mis ei kesta nüüd igavesti. aitäh. Äh, Veronika Lope-Fontaine Rahvapartei nimel. aitäh, esimees, volinikukandidaat Äh, teie pädevuse alla äh, kuulub ka see, et konkurentsiõigust äh, rakendatakse karmilt ja ühetaoliselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja seetõttu see, mida te täna räägite, on väga oluline. Te peate hoolitsema selle eest, et mängureegleid igal moo-, igal pool äh, ühtlaselt kohaldatakse. mina tahaksin rääkida laevaehitusest, mis on Euroopa jaoks väga oluline, arvestades tehnoloogiat, mida seal kasutatakse ja selle töökohtade loomise potentsiaali. Euroopa Komisjon ei ole selles sektoris alati õiglaselt tegutsenud ja ma räägin ühest konkreetselt sest juhtumisest tegemist on äh, Hollandi ja Hispaania laevatehaste vastastikustest süüdistustest. Äh, mõlemad kasutavad samu äh, maksuvabastuse süsteeme Äh, ühe puhul võeti vastu äh, otsus, mille täitmine lükati edasi ja teise puhul mitte. mina tahaksin teada, kas te hoolitsete selle eest, et äh, ühenduse õigust kohaldatakse kõikjal ühetaoliselt? jah. ma ei tea Äh, äh, midagi, et ma saaksin äh, võtta laevaehituse teemal pädevamalt sõna. laevaehitus on oluline sektor mitte üksnes Euroopa jaoks, vaid see on ülemaailmselt tähtis ja selles vallas on suur konkurents. mereveod on meie jaoks väga olulised, need on väga olulised paljude tootjate jaoks, paljude majandussektorite jaoks aga minu arvates on äärmiselt oluline, et ka need sektorid peavad kinni konkurentsireeglitest ning eh, kui on kahtlusi, et eh, mõnes õigussüsteemis suhtutakse asjasse kergemalt kui meil, eh, siis tuleb need asjad üles tõsta siis rahvusvahelises kaubanduse läbirääkimistes Äh, sellepärast et see ju mõjutab transporti, see mõjutab transpordi kuju, kulusid, kas, ka seda, kas on võimalik laeva ehitada riigi toetusega või ilma. aitäh! Äh, Marko Tsaani EFTD-ni. Äh, aitäh, mul on teile kaks küsimust. esiteks millist töömeetodit te kavatsete kasutada? Teie eelkäija algatas väga paljusid uurimisi, aga enamikul juhtudel tegelikult äh, mingit otsust ei langetatud. mida ta, kuidas tahate teie toimida, kas äh, Mm, kavatsete siin mingit muutust läbi viia või toimite samamoodi nagu härra Almunia ja eh, liitumiste ja ülevõtmiste kontrollimise kohta. Eh, tihti on sellistel puhkudel asi nii, et väikeaktsionärid ehm, maksavad selle kinni ja ähm, nad kaotavad oma investeeringud spekulantidele. milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete võtta, et äh, kaitsta väikeinvestoreid ja väikeaktsionäre Euroopas? Well, on, on the last part of the question, I think that is that may be difficult in in direct uh, enforcement of competition rules. Um, I guess that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 minu arvates on oluline äh, alustada uurimisi, kuigi võib-olla need uurimised ei too endaga lõpuks kaasa trahve või kui on tegemist kartelliga äh, või, või äh, ühinemisega või monopolide vastalise võitlusega kui me alustame ainult selliseid juurdlusi, mille puhul me oleme täiesti kindel, et me saame linnukese kirja, siis võib-olla meie lähenemine on liiga piiratud. nii et, et ma arvan, et me peame jätma natuke manööverdamisruumi, hoolitsemaks selle eest, et mõnikord meil on jah kahtlused ja siis uurimise käigus selgub, et kahtlus ei olnud põhjendatud. nii et, et ma arvan, et me peame ka sellega suutma leppida ja, ja jätkama ka mõningate protsesside ja asjadega, millega volinik Almunia algust tegi. aga oluline on hoolitseda selle eest, et, et me tegutseme piisavalt kiiresti. ettevõtte või sektori jaoks on äh, loomulikult äh, väga valulik olla uurimise algusele tulemusena lõpuks midagi ei selgu. aitäh Kristel Schaldemose IMCO komisjoni nimel. Øh, jah, aitäh, Margareete tahaksin teile öelda, et see register äh, ei ole kindlasti äh, nii bürokraatlik. Te rääkisite rahalistest karistustest, mis peaksid olema heidutavad ja et äh, reegleid tuleb rakendada. aga võib-olla on meil vaja veel täiendavaid instrumente selleks, et oleks tagatud õiglane konkurentsiolukord Euroopa Liidus komisjonil on ettepanek luua rühm, mis äh, ringi, äh, reisiks Euroopas ringi ja uuriks konkreetseid kahtluse juhtumeid. kui näiteks äh, tarbijaid diskrimineeritakse hinnaga või on tegemist illegaalsete riigiabi andmise juhtumitega, kas te toetate sellise rühma loomist, mis reisiks ringi Euroopas ja selliseid asju uuriks? volinikukandidaat see on ettepanek, mille üle võiks vähemalt järele mõelda. küsimus äh, on ju selles, et äh, millised oleksid sellise ringi reisiva rühma töö tagajärjed? konkurentsi peadirektoraadi töötajad peavad väga konkreetsete asjadega tegelema ja neil peavad olema väga konkreetsed teadmised konkreetsete juhtumite kohta, sellepärast et vaja on langetada konkreetseid otsuseid. ja seetõttu on oluline, et äh, käidaks äh, ka koha peal, kui tegemist on sellist, selliste tarbijaid puudutavate juhtumitega aga see peab loomulikult äh, kokku sobima sellega, mida teevad äh, riiklikud tarbijakaitse, äh, konkurentsiasutused. vaja on ju head koostööd teha riiklike konkurentsiasutustega. mõningatel juhtudel on nad väga euroopaliku suunitlusega, vahel aga on lugu nii, et riiklikud konkurentsiasutused saavad väga palju paremat tööd teha. Taania, Taani, Saksa, Bulgaaria konkurentsiasutused äh, ju tunnevad äh, konkurentsiolukorda oma koduriigis väga palju paremini, kui see Euroopa tasandil võimalik on. ja seda tuleb äh, alati arvesse võtta, kui on tegemist sellise kontrollimisega. nii et sellise ringi reisiva rühma loomine või siis peaksime usaldama seda mm, oskusteavet, mis on riiklikel konkurentsiasutustel, kellel kindlasti on paremad, parem teave. aitäh! ja nüüd IMCO komisjoni nimel Markus Pretzel, ECR fraktsioon. aitäh, mul on väga hea meel selle üle, mida ma seni kuulnud olen initsiatiive gegen die privatiseerung von Wasser on, mis puudutab nüüd veedirektiivi ja veedirekt-, on äh, olnud palju algatusi veevarustuse erastamist Euroopas äh, äh, siiski läbi suruda ja viimas-, järgmine kord on olnud äh, TTIP-i läbirääkimistel, USA on seda väga palju nõudnud ja väga palju survet avaldanud. nüüd äh, on meil tegemist äh, sellega, et meil on väga erinevad kogemused sellega, et äh, avaliku sektori monopolist saaks segamonopol. ma tahaks teada, et mida arvate teie loomulike monopolide erastamisest ja võimalusest seal üldse mingit konkurentsi luua ja kuidas teie tahaksite takistada sellist erasektori veemonopoli ja mida te arvate ratchet klauslitest äh, TTIP-i lepingus mis äh, muudaksid pöördumatuks äh, veevarustuse priva-, erastamise, aitäh! kõigepealt ma arvan, et äh, need algatused, need kodanike algatused on olnud väga asjakohased mina ei hinda, mina ei alahinda seda, et nende algatustega välja tullakse äh, ei ole oluline, kas saadakse kokku miljon allkirja või ei, oluline on, et need algatused äh, alusta-, panevad aluse aruteludele. oluline on, et inimesed teatud teemadel kõneleksid. niisiis, äh, minu arvates on väga tore, et meil on selline uus demokraatlik võimalus äh, ja ma loodan, et see muudab ka Euroopa teemalisi arutelusid ja see ja ka seda, kuidas me asju arutame parlamendis, nõukogus ja komisjonis. kui jutt käib äh, loomulikest monopolidest, äh, siis äh, me täpselt ei tea veel, kuidas USA-ga sõlmitama vabakaubanduse leping seda kõike mõjutab. seega ma ei saa praegu teie küsimusele väga täpselt vastata aga ma võin teile anda täpsema vastuse, kui ma olen targemaks saanud ja juba täpsemalt asju tean. aitäh ja Mihhail Soojer Alde nimel. aitäh, proua Vestaga. Te oma kirjalikes vastustes meie küsimustele äh, rääkisite VKE-de eriolukorrast. praktikas on tihti asi nii, et VKE-d kannatavad äh, bürokraatlike ettekirjutuste, äh, lubade andmise menetluste ja keskkonnanõuete all ja paljud äh, kannatavad selle all, et need reeglid Euroopas on väga erinevad ja kohati neid rakendatakse väga erinevalt, näiteks kui viiekümne miljoniline laen, mis ei ole oluline väik-, väikeettevõttele, aga mm, suur, suuremale ettevõttele, kui sellega seoses tekivad väga suured konsulteerimiskulud, siis tekitab see suuri probleeme. mida teie arvate tulevase konkurentsivolinikuna, kas siin on vaja tegutseda, kas konkurentsi peadirektoraat peab selle küsimusega tegelema? jah, ma mõistan, kui raske olukord on ehm, ma olen kolm aastat töötanud majandus- ja siseasjade ministrina ja olen tegelenud just äh, nimelt selliste asjadega äh, selleks, et äh, vähendada bürokraatiat, sest see on üks viis, kuidas me saame ettevõtted ja ka avaliku sektori asutused paremini tööle panna. ja niisiis, mul on omast käest kogemused selle kohta, kui keeruline asi on Äh, me oleme, meil on vedanud, et meil on selle küsimusega tegelemiseks esimene asepresident, me ei tohi loomulikult seda ainult tema hooleks jätta, see poleks kena. aga me peame temaga tegema koostööd, me peame hoolitsema selle eest, et me vaataksime, kus annab bürokraatiat vähendada, kus tulevaste äh, seadustega saaksime asjale läheneda teisiti, see oleks äh, väga sobiv ja loomulikult ka tasakaal, see, kuidas uusi seadusi luuakse me peame hoolitsema selle eest, et et meil on üks Euroopa tasandil määrus äh, kahekümne kaheksa erineva määruse asemel ning üks asi, mida me peame arutama, on ka see, kuidas me selliseid seadusi loome, sest et tihtipeale meil on kalduvus äh, liiale minna äh, me lihtsalt tihtipeale ütleme, et noh, nüüd, kui meil on see võimalus reguleerida, reguleerime natuke rohkem. E, e, sest et siis oleksid statistilised näitajad veelgi paremad, kui me küsiksime rohkem ja rohkem andmeid ja nõnda edasi, aga me võime läheneda asjale ka teistmoodi. E, liiga kaugele minemise asemel võiksime piirduda miinimumiga ja siis äh, saaksime me hoolitseda näiteks selle eest, et me saaksime neid andmeid, mis meil on, ikka ja ikka ja uuesti kasutada ja mitte paluda ettevõtetel kogu aeg meile uusi andmeid edastada, mitte pakkuda neile kogu aeg uusi viise, kuidas, kuidas asju teha nii et, et niimoodi äh, saavutaksime ka teatud stabiilsuse, nii et, et see, kuidas seadusi tehakse, on väga oluline. aitäh ja nüüd saab sõna meie aseesimees Markus Ferber, kes on ka EKONi konkurentsivõime töörühma esimees me lõime selle töörühma selleks, et parandada järelevalvet konkurentsipoliitika üle. niisiis, Markus, sul on sõna. aitäh ja kuna te soovite kohvi pakkuda, siis äh, on see tõesti väga meeldiv, sellepärast et teie eelkõneleja rääkis alati ainult jalgpallist. eelnevatel aastatel oleme tihti olnud äh, silmitsi, kuna on olnud väga palju ähm, menetlusi suurte ettevõtete vastu, näiteks Microsoft äh, varem ja Google praegu. kas te arvate, et praegused äh, reeglid konkurentsiõiguses on digitaalses ühiskonnas sobivad ja kui mitte, siis kuidas te tahaksite neid edasi arendada ning teiseks Euroopa Liit on Šveitsiga sõlminud konkurentsiõigusliku lepingu, mis äh, näeb ette konkurentsialast äh, teabevahetust, äh, ilma et vastavaid ettevõtteid oleks vaja teavitada. kuidas hindate teie seda Šveitsiga sõlmitud lepingut, kas te arvate, et me peaksime teisi selliseid lepinguid ka sõlmima ja kui jah, siis kellega me peaksime neid sõlmima? Well, these are a very good question. Äh, need on äh, väga head küsimused, mida äh, ka edaspidi kaaluda, nii et, et kui mina toon kohvi, siis teie annate, tagate sisulise info, jah? kaalul on need muutused, mida me ette näeme, kui palju turud viimase viie aasta jooksul on muutunud, ma ei hakka ka teile rääkima, kuivõrd vanamoeline ma oma laste arvates olen, kui jutuks tulevad faksi, faksid või mingid muud asjad. ma arvan, et me peame turu arengutega sammu pidama. asi ei ole mitte selles, et et domineerivat seisundit ei või kuritarvitada ja see, me ei saa öelda, et meil tulevikus ei ole kartelle ja, ja et ühinemised ei hakkaks konkurentsi takistama. ja meil on olemas kõigis nendes valdkondades põl-, põhimõtted ja, ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma hindan seda, et mõned asjad ikka veel paika peavad. aga uued asjad Äh, äh, nendega on vaja sammu pidada, meil on vaja aru saada, mis nendel turgudel toimub ja see on väljakutse. mõningatel juhtudel, äh, mida just praegu uurit-, uuritakse, uued asjad muudkui tekivad, mitte iga päev küll, aga siiski väga kiiresti ja ma loodan, et see ei ole viis asjade venitamiseks, sest me peame siiski mingi aja jooksul ka otsused langetama. Äh, kokkulepe Šveitsiga on üsna eriline äh, äh, Eh, seal on see infovahetuse komponent sees ning eh, tahaksin teiega arutada selle üle, milline kokkulepe oleks sobiv viis asjale läheneda. aga ma arvan, et meie jaoks on väga hea, et meil sellised eh, kokkulepped on, sellepärast et mina panen suurt rõhku rahvusvahelisele koostööle, konkurentsiõiguse jõustamisele. mina olen õppinud, et Äh, meil on väga head töised suhted Euroopa Liidu konkurentsiasutuste ja USA konkurentsiasutuste vahel, see on hea, samuti on meil hea töö, koostöö Kanada vastavate asutustega ning ma arvan, et kõik need teised konkurentsiametid on väga olulised selleks, et tagada äh, äh, konkurentsireeglid rahvusvahelisel tasandil ja ma arvan, et me peaksime neid selliseid koostöövõrgustikke kindlasti tõhustama. aitäh! ja Sven Kiigold Roheliste nimel. proua Vestaga. proua Vestaga. viimastel aastatel see valdkond, kus äh, on kõige rohkem äh, probleeme olnud, on kindlasti pangad, väga suures osas on panku päästetud äh, avaliku sektori vahenditest ning viimane Euroopa Komisjon andis selleks loa, selleks, et vältida süsteemi kokkukukkumist. mul on kaks konkreetset küsimust sellega seoses on mõningad liikmesriigid avaldanud väga suurt survet ja kohati ka Euroopa Keskpank on avaldanud suurt survet, et sellega seoses vähendatakse Euroopa Komisjoni võimu, mis puudutab äh, abi, eriti mis puudutab äh, vastupanuvõime teste, kas te kavatsete kaitsta äh, oma peadirektoraadi õigusi ja teiseks ei ole mingit läbipaistvust selles osas, et keda päästeti kellele tehti erandeid, kelle puhul ei võetud vastutusele võlausaldajaid. kas te kavatsete hoolitseda selle eest, et äh, oleks äh, teada see, et kes pankade päästmise meetmetest kasu said lõppkokkuvõttes, aitäh? Well, you are obvious. Te, eh, teil on täiesti õigus, äh, kui te ütlete, et et riigiabi pankadele on kriisi ajal võtnud enneolematud mõõtmed ning äh, ja võimalus jällegi nii-öelda selli-, me peame tagasi pöörduma sellise elujõulise ja võib-olla natuke igavama pangandussektori juurde. jah, meil on tõesti probleeme riigiabiga äh, ja seda isegi siis, kui pangandusliit Äh, tegelikkuseks saab. Äh, me oleme praegu vaadanud läbi pankade varasid, me oleme teinud äh, vastupanuvõimeteste ja kui need tulemused avalikustatakse, siis ilmselgelt pankasid, mis vajavad rohkem kapitali selleks, et olla elujõulised ja tulla toime nende nõuetega, mis on vajalikud pangandusliidus hakkama saamiseks Äh, jah, meil on riigiabi äh, moderniseerimise vallas uued, äh, uued reeglid ja me peame tõesti minema siis pankade päästmiselt üle siis ka võlausaldajate kaasamisele. ja ma arvan, et meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et riigiabi määrused on äh, tõesti äh, paigas, äh, kui need äh, varade läbivaatamise ja, ja vastupanuvõime testide tulemused avaldatakse. ja kuidas on lugu uurimisega? teine küsimus. mul ei ole ülevaadet sellest, kes tulusaajad on olnud ja ma ei tea täpselt, kuidas sellist uurimist äh, läbi viia, milline oleks selle uurimise ulatus, aga ma tean, et riikides on sellele asjale lähenenud väga erinevalt Ehm, mõned äh, on jätnud endale taganemistee, kui asjad läksid hästi ja kasumid teeniti, teised on lähenenud asjale teistmoodi. nii et, et ma tahaksin teada, mida liikmesriigid on teinud, tagamaks ise, et selles kõiges on läbipaistvus, aga ma olen äh, valmis selle teema juurde hiljem tagasi tulema. aitäh ja nüüd Marko Valli EFTD fraktsiooni nimel aitäh. esitan teile ühe otsese küsimuse ja räägin ka juhtumist. küsimus on, et kuidas me saame tagada konkurentsi süsteemis, mis on äh, nii eh, mitmekesine ja millest kasu, saavad kasu hargmaised ettevõtted ja suurim, uusim juhtum on seotud Chrysleriga, mis viis oma asukoha üle Hollandisse, kuna see oli soodsam. maksude osas viidi eh, peamine asukoht üle Hol-, Äh, Londonisse ja töötajad jäid äh, Itaaliasse. kuidas väikeettevõte, kellel ei ole selliseid võimalusi, peaks ennast tundma, kuidas ta peaks äh, saama aru, et Euroopa Liit kaitseb teda hargmaiste ettevõtete eest, kes saavad teha ükskõik, mida nad soovivad praeguses olukorras? et ma sooviks kuulda, mida teie sellest arvate well,. About... ma ei tea Äh, seda konkreetset juhtumit. aga kui mina oleksin väikeettevõtja, äh, siis minu arvates oleks äärmiselt oluline, et need, kellel on jõustamisvolitused, need ka neid volitusi kasutaksid äh, sellepärast, et oleks äärmiselt ebaõiglane, kui kellelgi on vahendid, on vahendid läbi viia uurimist, on reeglid, mis teid toetavad ja nad ei tee midagi, nad ei tee seda, mida nad pidid tegema jah, inimesed võivad oma tegevust korraldada teistmoodi, aga nad ei tohi seda teha teiste kulul. minule väikeettevõtjana oleks suur toetus, äh, äh, kui ma makse maksan, et niimoodi äh, käitutakse, sest minul endal ei oleks iial vahendeid, et tegutseda kolmes erinevas riigis. minu arvates on see äärmiselt oluline signaal, inimesed võtavad selle kuulda ja nad saavad aru, et see on ka oluline signaal, mille parlament välja saadab. me ei äh, Äh, käsit-, äh, neid ettevõtteid, kes suudavad oma tegevust korraldada nii, nagu mõned ei suuda, äh, teistmoodi, kõiki koheldakse samade reeglite alusel. niisiis, ma arvan, et me peame jätkama neid uuring, uurimisi, mis praegu on käi-, käimas, koguma tõendeid ning loodetavasti Äh, ka kohtus võitma, ma arvan, et niimoodi äh, on inimeste õiglustunne jalule seatud äh, ja inimesed usuvad Euroopa Liitu ja õigusriigi põhimõtetesse. aitäh ja nüüd IMCO komisjoni nimel sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Mark Tarabella. Madame la commissaire des proua volinikukandidaat, ühine digitaalturg on killustunud, äh, kuna turg on liialt äh, kontsentreerunud ja kuna on domineerivas olukorras ettevõtteid. kas te soovite äh, tagada konkurentsireeglite ranget järgimist selleks, et tagada üldine teenistus, üldine juurdepääs internetile ja online teenustele tarbijatele ning kas te soovite äh, Äh, tegeleda sellega, et võidelda turu kontsenteerumise vastu otsingumootorite puhul selleks, et kaitsta äh, kodanike isikuandmeid, mida tihti äh, kasutatakse ära kommertseesmärkidel ning kui teid, kui te tõesti volinikuks saate, siis teil kindlasti läheb väga hästi, sellepärast et Belgias on kindlasti maailma parim šokolaad. Äh, ma kavatsen seda ise uurida, seda šokolaadi asja. Äh, üks äh, asi, mis uues rühmaviisiliste erandite määrustes on väga silmatoik-, torkav on, on toetada lairibaühendusi nendes piirkondades, kus turg ei suuda neid tagada. ma arvan, et me peame lubama jah, et kõigil on samasugune juurdepääs int-, internetile, sest see on väga julge lubadus, sest et kõik ju teavad, et mõningates piirkondades, mõningates riikides on äärmiselt raske saada stabiilset juurdepääsu internetile ma arvan, et see uus rühmaviisiliste erandite võimalus annab liikmesriikidele uusi võimalusi hoolitseda selle eest, et inimesed, kes elavad võib-olla kaugemates piirkondades, kus turud ei suuda neid teenuseid tagada, et siis nad ikkagi need teenused saavad tegemist on äh, väga olulise tarbijaid mõjutava aspektiga, sellepärast et üha rohkematele teenustele on juurdepääs läbi interneti ja, äh, ja asi ei ole ainult eraettevõtetes, vaid ka avalikes teenustes, näiteks interneti kaudu tuleb võimudele teatada, et te kavatsete kolida, et kavatsete arsti vahetada ja nõnda edasi äh, ja selleks kõigeks on vaja juurdepääsu internetile ja seetõttu ma leian, et need uued äh, seadused, mida me kehtestame, on selles vallas väga olulised. Äh, sellepärast, et äh, mis puudutab interneti levikut, siin on ka turutõrkeid ja me peame neid täielikult uurima ja vaatama, kuidas käituvad internetiteenuse pakkujad ja niimoodi tehes suudame teenida tarbijaid ning ma arvan, et Äh, see on äh, üks asi, millele meie kuulamise kuulajad samuti tähelepanu pööravad, et parlament nõuab, et äh, kui mind ametisse kinnitatakse, siis konkurentsivolinik peaks pöörama väga suurt tähelepanu kogu digitaalsele turule, tegutsema selles vallas koos teiste volinikega, kes vastutavad otseselt andmekaitse eest ja hoolitsevad selle eest, et isikuandmeid ei kuritarvitata. Thank you suur tänu. Vicky Ford IMCO komisjoni nimel, Vicky Ford on IMCO komisjoni esimees. suur tänu. IMCO komisjoni vastutusalasse kuulub digitaalne ühisturg, vastastikused platvormid, Uber, Up aplikatsioon rakendus keelati eh, Saksamaal ja mujal, aga teistes riikides on see lubatud, öeldakse, et see annab suurema valikuvõimaluse. mis teie arvate sellest, et niimoodi killustatakse ühisturgu, et liikmesriigid langetavad üksikuid otsuseid selle kohta, enne kui see ühisturg üldse hakkab välja kujunema ja teiseks sellised rakendused nagu Whatsapp ja Skype, kuidas tagada see, et infrastruktuuri eh, teenusepakkujad saaksid ka piisavalt kasumit eh, oma tegevusest, aga ei kasutaks ära oma to domineerivat positsiooni turul ja pakuvad tarbijatele jätkuvalt teenuseid. kas meie seadusandlus vastab uuele digitaalsele maailmale või on teil vaja uusi vahendeid selleks, et oma tööd teha selles valdkonnas? ma mitte kunagi ei hakkaks siseriiklike kohtute kohtulahendeid kritiseerima, aga on oluline, et mõned digitaalsed teenused, kuivõrd nad tekitavad äh, uut konkurentsi, oleksid siiski võimalikud ja kui nad käituvad õiglaselt, maksavad oma makse ja nii edasi, siis on see kõik ju hästi. ja kui nad tulevad üllatusena kellelegi, kes juba turul tegutseb, siis see on ju ometigi positiivne mis on aga veel oluline, mõned, kes on oma positsioonid juurutanud turul, teavad, mis makse tuleb maksta ja maksavadki need ära. ja see peaks olema peegeldunud ka uute turgude avamisel ja sama sa,, samasugune käitumine peaks olema ka nendel uutel turgudel, uute rakenduste ja muude programmide puhul. ma arvan, et äh, meie praegused konkurentsireeglid on nii kaasaegsed ja terved, kui äh, kui üldse varem on olnud, aga me peame olema natukene kiiremad mõistes, kuidas turud arenevad, sest me rääkisime sellest ka varem. mõned uued ettevõtted äh, üldse ei peagi ennast äh, siseriiklikuks ettevõtteks või kohalikuks ettevõtteks või Euroopa ettevõtteks, nad arvavad kohe, et nad on ülemaailmse haardega ettevõtted, sest see on see turg, mida nad rihivad ja äh, see ongi meie peamine võib-olla väljakutse praegu, et me te tempos püsiksime, mitte ei ähm, sörgiks sabas neil. nii et see on üks nendest valdkondadest, mida me saame koos võib-olla uurida. suured andmemahud, nagu me rääkisime varem, see, niimoodi me peaksime üheskoos aru saama äh, ju sellest, et isikuandmed on uus valuuta teatud teenuste puhul turul äh, selles on teatav probleem, aga loodetavasti hakkame seda probleemi lahendama parlamendiga üheskoos. suur tänu, Riina Kari QNGL fraktsioonist, palun. jah, aitäh. mind veidi üllatas see, et ma ei saanud selgemat äh, vastust sellele registri küsimusele, sest te osalesite ju selle registri loomisel, aga tahaksin küsida riigiabi kohta. Taanil on muuhulgas võimalus äh, Ehm, Taani on viinud sisse võimaluse toetada laeva ja tehaseid. tulemuseks on aga olnud, et eh, kolmandate riikide ja arenguriikide ehm, arenguriikidest pärit töötajad võtavad reederid tööle, kuna neile on võimalik maksta vähem palka ja nende töötingimused on halvemad ning tulevase konkurentsivolinikuna äh, omate te pädevust ka selles küsimuses, kas te arvate, et äh, tegemist on õiglase konkurentsiga, kui sellist riigiabi makstakse ja võib-olla ei olnud hea idee anda seda riigiabi äh, reederitele, kes äh, siis omakorda võtavad töötajaid tööle ja nende töötingimused on väga halvad, see ei ole kindlasti hea mõte. volinikukandidaat. selleks kuulamiseks valmistudes oli minu jaoks oluline tuua selgelt välja sõltumatus ja see on iga voliniku jaoks äh, hädavajalik. sõltumatu sõltumatus sellest, mida ma olen teinud äh, te Taani parlamendiliikmena või Taani valitsuse liikmena, äh, see, mida ma teen äh, volinikuna, on midagi hoopis muud. ma ei taha saada mitte mingeid juhtnööre mitte üheltki koduriigi asutuselt, see ei ole kuidagi võimalik ning see küsimus, mis puudustas seda riiklikku mehhanismi, riigiabi andmist Taanis või siis ka mõnes muus riigis, sellega tuleb tegeleda, see ei ole kindlasti midagi uut. on olnud erinevaid konkurentsivolinikke, aga seni nad ei ole sellega tegelenud. suur tänu ja nüüd viimane küsimus täna õhtul, Kaja Kallas, palun, ALDE fraktsioonist suur tänu! kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, ma olen neliteist aastat olnud äh, konkurentsile spetsialiseerunud jurist ja mul on väga hea meel näha, et konkurentsipoliitika tulevikus Euroopas on heades kätes. küsimus aga puudutab Google'it äh, natukene teisest aspektist. mul on natukene muret tekitanud mõned märkused, mille Euroopa juhid on teinud mis vihjavad sellele, et selleks, et kaitsta Euroopa ettevõtteid Ühendriikide digitaalse dominantsi eest, nagu seda on Google, peaksime reguleerima hakkama Internetti. minu küsimus on teile järgmine, kuidas te kavatsete koostööd teha kaasvolinikega selleks, et võitlus mida peetakse konkurentsile vastaste tegevuste vastu ei viiks interneti sulgemiseni. väga hästi esitatud viimane küsimus, sellepärast et see annab mulle võimaluse öelda, kui oluline on see, et meie uuringud, uurimused oleksid faktipõhised ega mitte mingisuguste emotsioonide või poliitilise ideoloogia põhised ega ei baseeruks sellele, mis meile meeldib ja mis meile ei meeldi sest see on ainus viis, kuidas me saame jääda oma liidu põhi, põhimõtte juurde, nimelt õigusriigi põhimõtte juurde. ja see on üks kõige olulisemaid aspekte. me peame tagama selle, et kui äh, me juurdluse algatame, siis me teeme seda faktide põhjalt, turgudest arusaamise põhjal ja nende reeglite põhjalt, äh, mida me kavatseme rakendada sellepärast et siis äh, on meie otsused äh, äh, vettpidavad ka kohtutes. see on väga oluline argument, kohtud on need, kes põhimõtteliselt tagavad selle, et poliitika üle on korralik kontroll, see võimude lahusus on demokraatia põhialus. komisjonil on tohutu täitevorgani võim ja kohtulahendid on need mis lõpuks kõik määravad, kui inimesed peaksid pöörduma kohtusse. loomulikult öö, äh, öö, ähm, oli mind, rahustas mind öö, äh, see, et öö, äh, et meie poliitika vastab ka Euroopa põhiõiguste hartale, tuleb tagada see, et kontroll erinevate võimuorganite vahel on tagatud, selleks et me saaksime reeglite rakendamisega edasi minna faktipõhja, põhiselt, neutraalselt ja sõltumatult. ja ma tõesti loodan, et teil on õigus, vot seda ma just kartsingi, et inimesed, kes selles valdkonnas on neliteist või kakskümmend aastat või ma ei tea, kui mitu aastat tegutsenud, arvavad, et ma olen kergekaallane ja seega ma võtan teie sooja sõnu julgustusena. suur tänu! suur tänu kõikidele saadikutele esitatud küsimuste eest ja volinikukandidaat, teil on nüüd viis minutit äh, lõppsõnaks aega, nii et palun, sõna on teil. nii, suur tänu, härra esimees suur tänu ka konkurentsipoliitika ähm, alalise töögrupi esimehele ECONi komisjonis, ma loodan teiega jätkata väga tihedat koostööd, ma loodan, et need, kes tänast debatti on äh, kuulanud, äh, on saanud väga selge sõnumi sellelt äh, kuulamiselt see on kõikide eh, seisukohtadest välja tulnud, et Euroopa Parlament on kõige suurem õiglase konkurentsi kaitsja, kes üldse olemas on, kes eh, kõige rohkem kõikidest toetab konkurentsipoliitika õiglast eh, ja karmi rakendamist. aga loodetavasti on kõik kuulajad saanud ka väga selge pildi selle kohta, kuidas konkurentsipoliitika peaks kaasa aitama paljudes teistes poliitikavaldkondades loomulikult pean ma meid, teid tänama teie kannatlikkuse eest. väga paljudes aspektides ei ole ma saanud anda teile piisavalt konkreetset vastust. loodetavasti eh, eh, saame me tulla nende asjade juurde kunagi tagasi ja ma loodan, et eh, te äh, tunnustate seda, et ma olen üritanud jagada teiega oma põhimõtteid ja neid väärtusi, millesse ma usun ja loodetavasti see on heaks aluseks edasisele koostööle järgneva viie aasta jooksul. aga see sõnum, mis jõudis ilmselt selle kuulamise käigus inimesteni, oli see, et konkurentsipoliitika pakub võimalusi ja lubadusi majanduskasvu äh, hoogustamiseks, töökohtade loomiseks ja investeeringute suurendamiseks ma loodan, et inimesed on mõistnud, et me kõik saame aru, kui, mida tähendab digitaalne majandus iga äh, tavalisele kodanikule ja et kui oluline on seal tagada õiglane ähm, konkurents. see on maailm äh, tarbijale, aga ka arvutitele, väike keelevääratus äh,. minu arvutid elavad muidugi oma elu nagu inimesed peaks üldse seda rääkima, aga kui ma ette valmistasin seda tänast kuulamist, õppisin ma väga palju lühendeid, mingisugune släng, see topeltiirlane ja Hollandi võileib ja nii edasi ja ja siis ma sattusin mingisuguste otsus Äh, window mounting decisions, et mis asi see veel on? ja see oligi otsus akende kohta. sellepärast, et aknapanijad olid äh, loonud kartelli, kus nad olid leppinud kokku selles, et äh, mis hinnaga aknaid pannakse, nii et sõna otseses mõttes, otsetõlkes, window mounting, akna panemine ja see viis tohutute trahvideni neljale ettevõttele, kogu asi on nüüd kohtus lihtsalt ma tahtsin näidata seda, et ähm, kogu see kogemus ausalt öeldes ähm, tegi minust väga alandliku inimese. aga kogu selles asjas äh, aitab äh, mind see, et äh, ma näen, kui lubav see meie, meievaheline koostöö on. esitati küsimusi konkurentsipoliitika piiride kohta, seadusandluse piiride kohta ja see kõik näitab seda, kui palju on tegelikult võimalik saavutada, kui tehakse koostööd nii äh, ametlikult kui ka mitteametlikult parlamendi ja voliniku vahel selles valdkonnas. ma olen mitu korda öelnud, et ma luban äh, seda koostööd ka nende kanalite läbi teha ma olen äh, kirikuõpetajate laps ja nende üks suurimaid väärtusi oli see, et nad võtsid alati inimesed vastu, kes tulid kohale kirikusse, mitte ei kritiseerinud neid, kes ei tulnud ja mina tervitan kõiki teid, kes te tulite täna siia. Because I, I think it's sellepärast, et see näitab teie pühendumist, ähm, see, see on äh, tuntav. ja ma tõesti loodan, et tõlkes ei ole läinud palju kaduma. ma olen üritanud oma sõnu väljendada nii selgelt kui võimalik, kõneleja lahkelt tänab ka tõlke, sest väidetavalt on tema sõnum selgemgi olnud. tänu niisiis, austatud äh, esimees, äh, parlamendisaadikud, suur tänu kannatlikkuse eest, suur tänu ja ootan koostööd suure huviga. suur tänu äh, teile, proua Vestager, suur tänu kolleegidele tõesti üles näidatud kannatlikkuse eest, sellega on see istung lõppenud ja kolmekümne minuti pärast toimub meie koordinaatoride kohtumine suletud uste taga, suur tänu, istung on lõppenud.